Colleagues, can I bring the meeting to order? kallid kolleegid, palun alustagem. You have before the agenda, can I? päevakord peaks kõigil olemas olema, kas ma loen selle vastuvõetuks? suur tänu. Läheme siis kohe asja juurde. suure heameelega tahaksin teile tutvustada härra Varadkarit, Iirimaa transpordiministrit ja nõukogu eesistujat, kes annab siis ülevaate Iiri eesistumise ajal saavutatust. sõna teil uh,. First... tere hommikust, kõigepealt ma tahaksin tänada Brianit ja komisjoni selle võimaluse eest tulla siia nüüd tagasi pärast viit kuud, pärast seda, kui Iiri eesistumine on alguse saanud stabiilsus, tööhõive ja töökasv on, majanduskasv on meie kõige põhiteemad olnud eesistumise ajal. meie äh, kõige läbivam prioriteet eesistumise ajal on olnud muuta transport turvalisemaks, integreeritumaks, tõhusamaks ning parandada võrgustikke kogu Euroopas viimase trio ajal oleme me keskendunud äh, ettevõtetele oma tegevuse ning sellele, et saada käete, käegakatsutavaid tulemusi. ning me oleme teinud väga tõhusat koostööd kõikide oma partneritega Kreeka ja Leeduga Prios. TNT ning Euroopa ühendamise rahastuga oleme me teinud väga suuri edusamme ning jõudnud väga kaugele. tegemist on olnud väga raskete eh, dokumentidega ja teemadega, millega on, kus on siis kohe nõukogu ja parlamendi panus olnud väga suur. me oleme üritanud panna paika väga tugeva poliitika selleks, et eh, meie väljakutsetega hakkama saada meie kõigi jaoks on olnud ülimalt oluline tagada seda, et ambitsioonid äh, oleksid äh, käegakatsutavad, saavutatavad ja realistlikud. meil on olnud mitmeid määrusi arutelu all, mis on andnud, pannud meile järgmiseks kolmekümneks aastaks äh, põhialused, millega edasi minna. ma tahaksin tänada Jorgos Komatsakos, kaasraportööri Ismail Ertugi, sest nad on teinud väga tõhusat tööd ning nad on pühendanud nende raskete teemadega tööle ning ma kohtusin nendega täna ning me näeme, et mõlemad osapooled tahavad jõuda kokkuleppele eh, nendel viimastel päevadel, mil Iirimaa on veel eesistuja. mis puudutab eh, Euroopa ühendamisi rahastut, eh, siis transpordi puhul me oleme suutnud juba üheksakümne ühes, üheksas protsendis saanud kokkuleppele ning on mitmed põhihorisontaalteemad, mis puudutavad finantsinstrumente ning käibemaksu. ning äh, transpordi jaoks on eelarve palju suuremaks läinud, äh, kui, äh, läheb suuremaks kui praeguse TNT ajal ning härra Rikee proua Ayala Sander ning proua Pale on ITRE komisjonist, on olnud äh, ka head, väga, äh, väga head partnerid, on teinud koostööd niimoodi, et kõik sektorid on olnud kaasatud. nagu te teate, siis asepresident Kallas avaldas äh, väga palju uusi, erinevaid ettepanekuid, selle, kaasa arvatud neljas raudteepakett ning me oleme, sellega on üritatud tõhustada konkurentsivõimet Euroopa raudteedele. ning mul on väga hea meel, et viimane see nädala Transpordinõukogu suutis jõuda kokkuleppele põhiküsimustes koostalitusvõime direktiivis. ning see näitab seda, et on äh, ka ülejäänud paketi osade puhul võimalik kokkuleppele jõuda, nagu näiteks liinide eraldamine ja turule pääs ning me oleme vaadanud väga äh, palju erinevaid raporteid ning raportöörid äh, tulevad välja uute äh, raporti eelnõudega septembris koostalitusvõime ettepaneku ettepaneks on kiirendada mõningaid tehnilisi administratiivseid aspekte ning eemaldada tõkkeid veeremite ning infrastruktuuride puhul peaks kõik olema palju paremini toimiv. ning see on ülioluline selleks, et meie raudteetööstus oleks elujõuline. samuti oleme me võtnud ka kaitsemeetmed selleks, et tagada Euroopa äh, raudteesüsteemis äh, toimimise ning äh, komisjoni ettepanekus on mitmed põhieesmärgid, ähm, mis on seotud meie üldise lähenemisviisiga, nagu näiteks harmo-, meetmetuste harmoneerimine, ajakava selleks, et autoriseerimisi paika panna ning viieaastane üleminekuperiood on ülioluline selleks, et jõuda nõukogus kokkuleppele. ma tahaksin rõhutada, et see periood on väga intensiivne ning äh, meil on väga vaja teha väga palju äh, ettevalmistustöid, Euroopa Raudteeagentuur ähm, peab olema vastava personaliga äh, tagatud ning ma leian, et meil peab olema ka paindlikkus, mis on antud liikmesriikidele juhul, kui veeremid peavad olema töökorras ainult ühes liikmesriigis. kuid äh, kohalikud riiklikud äh, ohutusasutused peavad siiski tegema koostööd agentuuriga. ning vajalik on ka see, et äh, bürokraatiat vähendada mis puudutab maismaatransporti, siis nõukogu ja parlament jõudsid kokkuleppega sõidumeerikute määruse puhul, see näitab seda, et Euroopa raud-, maanteeveod ähm, saavad samuti äh, suure kokkuleppe ning me saame samuti maanteetranspordis äh, tagada ohutuse ja konkurentsivõime. Äh, ma tahaksin tänada raportööri proua Tikaut tema veendumuse eest ja tema panuse eest ähm, selle olulise määruse äh, väljatöötamisel. eelmisel nädalal saime äh, me ka äh, kokku seotud viimased lahtised punktid tehnoülevaatuse paketi puhul ning Leedu eesistujale jäävad nüüd veel need viimased lahtised otsad kokku sõlmida. tahaksin tänada proua Savisaar Toomast, proua Ženelovat ning härra Kuuni, kes on teinud väga tõhusat tööd nende dokumentidega sõidumeerikute ning äh, tehnoülevaatuse äh, failidega töö näitab meile seda, et me kõik äh, tahame teha koostööd selleks, et parandada meie maanteede turvalisust. me tahame vältida seda, et raskeid õnnetusi juhtuks meie maanteedel ning me peame andma suurema nähtavuse maanteeohutuse aspektidele. mul on väga hea meel näha, et proua Ženelova oli äh, transpordikomisjoni poolt äh, konverentsil osalev ning mina juhatasin ka mitteametlikku arutelusid ähm, koos transpordiministritega mis puudutab meretöönormide konventsiooni, siis on kaks äh, direktiivi töös selleks, et tagada paremate töötingimustega äh, kokkukuuluvust ning äh, ohutuse tagamist. lipuriigi rakendusdirektiiv tagab seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid jälgivad, kuidas meretöönööride konventsiooni rakendatakse ning et nad, nad toetavad ka seda sadamariigi rakendusdirektiiv tagab seda, et kõik ähm, laevad, mis on Euroopa Liidu äh, sadamates, äh, saavad ka korraliku inspektsiooni, et nad oleksid vastavuses äh, töö ja elu tingimustega, mis peaksid kinni töötajate nõudmistest mm, proua Perez juhtis teemat, mis puudutas lipuriigi Äh, lipuriigi teemat. meretöönööride konventsioon äh, rakendub selle aasta augustis ning see peaks andma kogu sektorile väga hea kõlapinna. riiklikul tasandil äh, läheb edasi ratifikatsioonimise protsess ning äh, te võite kindlad olla, et liikmesriigid töötavad väga tugevalt selleks, et ajagraafikust kinni pidada. siin on ka väga palju ehnilisi, aga väga olulisi teemasid, äh, millega tuleb edasi tööd teha ning äh, väikelaevade direktiiv on näiteks üks nendest, millega peetakse läbirääkimisi väga palju, ehkki see ei ole teie komisjonis põhiteema ähm, peaks äh, ikkagi rõhutama seda, et see äh, parandab äh, konkurentsivõimet Euroopa tootjatele. viimasel nädalal nõukogus Luksemburgis jõudsime me kokkuleppele nõukogu teksti osas, mis puudutas laevavarustuse direktiivi, see harmoneerib erinevad standardid, mis puudutavad laeva pardal olevalt seadmeid kuigi see ettepanek on esmapingul väga tehniline ning abstraktne, on sellel väga konkreetsed käegakatsutavad mõjud Euroopa Liidul on olnud, on olnud eesrinnas selles sektoris, me kasutame seal innovatsiooni, tehnoloogiat ja sellel kõigil on väga suur mõju. see direktiiv peaks viima selleni, et me edendame paremini kogu siseturul toimuvat ning et ohutusnõuded oleksid täidetud erinevate laevaseadmete puhul. ning praegusel hetkel võib öelda, et järgnev eesistuja saab kindlasti selle dokumendiga hea e, tööd edasi teha ja läbirääkimistel esindab parlamenti härra Rike. senine kasv on olnud Iiri eesistumise ajal meie prioriteediks ning ka merendusstrateegia Atlandi jaoks on olnud üks nendest dokumentideks, millega me töötame koostöös kahekümne neljandal mail sai alguse läbirääkimise pakett, millega me üritame sinist majandust äh, tugevdada ning kahekümne viiendal juunil nõukogus tuleb see samuti kõne alla. kui me vaatame mm, merendus äh, siis Iiri eesistuja on pannud selle oma prioriteediks ning annab Leedu eesistujale edasi selle dokumendi Läheb nüüd üles Euroopa taevasse ja meie satelliitnavigatsioonisüsteemi tulevikku, siis selles osas oleme saavutanud kokkuleppe parlamendiga rahastamise ja Galileo ja EGNOS haldamise osas. see on küll ITRE vastutav, vastutab selle eest, kuid ka transpordi äh, mõõde on sellele, härra Marinescu tegeles sellega siis selles komisjonis ja ma tahaksin tänada selle eest. selle määruse eesmärgiks on uus finants- ja haldamisraamistik luua kahele Euroopa satelliitnavigatsiooniprogrammile järgmiseks äh, eelarveperioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja viimane äh, punkt pannakse selle siis, kui mitmeaastane finantsraamistik on kokku lepitud. ja samuti lennunduse osas oleme üsna palju saavutanud äh, juhtumitest aruandluse määruse osas jõudsime ka kokkuleppele, see uus äh, määrus on, äh, on suur samm edasi äh, ohutuse tagamises lennundussektoris Euroopa Liidus. selle eesmär-, selle ettepaneku peamine eesmärk on vähendada lennuõnnetusi ja lennuõnnetustega seotud hukkunute arvu, kasutatakse tsiviillennundus aruandlussüsteemi ära selleks, et ohutuse puudujäägid eemaldada ja neid äh, nende kordamist ennetada. praeguste äh, hinnangute kohaselt äh, tõuseb lendude arv kahe korra kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ja see tähendab seda, et ohutusstandardeid tuleb kohane, kohandada uue olukorraga. Leedu viib selle ettepaneku järgmisesse faasi Leedu siis, nagu ma ütlesin, viib nüüd läbirääkimised edasi oma eesistumise ajal ja ma olen täiesti veendunud, et teie raportöör proua TV Rakk äh, mõtleb samamoodi kui mina, kui ma ütlen, et see seadusandlus on lennunduse ohutus äh, vaatevinklist väga oluline. eelmisel nädalal käivitasime läbirääkimised ka komisjoni uue äh, lennureisijate õiguste ettepaneku osas meie eesmärgid on selged meil tuleb ähm, tagada see, et äh, reisijad on ähm, kaitstud äh, ka näiteks ähm, rikete korral lennu, lennunduses ja samas me tahame tagada seda, et finantskohustused oleksid õiglaselt jagatud transpordisektoris äh, liberaliseeritud turul. eesmärgiks on selgitada neid halle tsoone, mis praegu seadusandluses on sees. eesmärgiks on tugevdada ka kaebuste haldamise süsteemi lennuliinide ja riiklike ametite tasandil. see puudutab teatavaid ebatasasusi, mis on praegu kuludes tõusnud ja see, mil, mille see määrus on kaasa toonud see toob sisse ka detailsemad reeglid eh, olemasolevate reeglite kohta, näiteks nagu õigus informatsioonile, abile ja hüvitisele, aga toob sisse ka uued reeglid, näiteks nagu mobiilsusvahendid ja ja muusikainstrumendid komisjoni ettepanek eelmisel nädalal Ühtse Euroopa taeva kohta tuli natukene hilja, selleks et meie sellega tegelema hakkaksime kahjuks, äh, kuid ma tean, et te olete sellest väga olu-, äh, huvitatud ja me kavatseme intensiivselt tööd teha selleks, et asi ette valmistada. mis nüüd puudutab Euroopa kodanike aastat, siis äh, kindlasti selles mõttes on see rap-, ettepanek väga oluline. meie omalt poolt siis jär-, ülejäänud ajal, eesmärgi, eesistumise ajal tahame äh, Äh, selle ettepaneku leedulastele ilusti üle anda. nagu ma aru saan, on tei-, teie raportööriks nimetatud äh, George Bach ja te äh, peate, peate siis paralleelselt läbirääkimisi osades küsimustes. me oleme veel ühe väga olulise asja algatanud, mil, mis läheb kaugemale transpordisektoris kindlasti, nimelt siis puhta kütus, puht puhta kütuse äh, direktiiv transpordisektorisse. eesmärgiks on siis üle minna fossiilkütustelt äh, vähem äh, CO2 mahukatele kütustele. eesmärgiks on suurendada seda, et elektriautode la-, laadimise mm, ja patareide täitmise infrastruktuur oleks tugevam nõukogus muidugi on läinud seisukohad, nagu te teate, eh, lahku osades küsimustes, eriti mis puudutab standardeid ja tehnoloogiat, väga palju sellest on praegu alles arengujärgus. mina omalt poolt arvan aga, et see ettepanek on väga oluline Euroopa transpordi jaoks, me peame võtma siin juhi rolli ja ma arvan, et me oleme ka väga headel positsioonidel selleks. Teie raportöör härra Fidanza äh, tegeleb juba praegu ettepaneku läbivaatamisega ja väga olulised läbirääkimised leiavad äh, antud teemal aset täna ja homme. Teil on ilmselt hea meel teada, et ka Leedu on tõstnud selle prioriteetseks äh, teemaks järgmisel poolaastal. on mõned asjad, kus me tahtsime saavutada edu, kuid äh, paljudel põhjustel enamus nendest meie kontrolli alla mittekuuluvatest asjadest mõjusid sellele, et me ei saavutanud kokkulepe. nagu te teate, Äh, merendussektori osas äh, äh, me ei jõudnud kokkuleppele, parlament saavutas kokkuleppe alles aprilli lõpus, keskpaigas ja sellepärast meil ei õnnestunud sellest rääkida. me tahtsime veel teistes ettepanekutes edu saavutada, näiteks merendussektor, reisilaevade ohutus, sinise vöö algatus ja nii edasi, need ettepanekud on komisjonis töötlemisel ja nagu ma aru saan, ettepanekud tulevad selle kohta varsti. ma tahaksin paari sõnaga rääkida ka turismist, mis on väga oluline element äh, teie valdkonnas. turism toetab majandust ja majandustegevust üle terve Euroopa Liidu üsna tihti nendes kohtades, kus inimestel on teistele võimaluste juurdepääs väga väike eesistumise ajal äh, oleme me näinud äh, väga suurt edusammu COSME programmi osas, nagu te teate, see tunnustab turismisektori olulisust äh, majanduskasvu ja töökohtade loojana. minu kolleeg Richard Burton kes on Iiri mini-, töökohtade, tööhõive ja innovatsiooniminister, oli selle eest vastutav ja siin on saavutatud üsna palju. turismi rakkerühm jätkab oma tööd ja nagu ma aru saan, tema liikmed kutsuti aprillis väga huvitavale konverentsile, mille eesistuja korraldas, mis äh, rääkis äh, siis turismi seostest äh, pärandi ja kultuuriga ja üsna palju räägiti siis rahvusvahelistest perspektiividest päranditurismi toetamisel. andsin teile siis nüüd kiire püstolülevaate sellest, mida me oleme teinud viimase viie ja poole kuu jooksul. me jõudsime kokkuleppele parlamendiga kuue transpordi äh, Äh, menetluse osas ja viie poliitilise kokkuleppeni nõukogus. aeg on alati meie vaenlane, kuid ma arvan, et Leedu sõbrad kindlasti saavad jätkata sealt, kust meie nüüd lõpetame. me oleme, me seadsime endale väga ambitsioonika programmi, me keskendusime äh, äh, selle programmi elluviimisele ja lähenesime selle pragmaatiliselt ja loodetavasti professionaalselt mul on väga hea meel selle koostöö üle, mida on näidanud üles Transpordikomisjon ja raportöörid kõikides olulistes küsimustes, eriti tahaksin tänada komisjoni sekretäriaati teie äärmiselt professionaalse ja akuraatse abi eest, see aitas meil äh, oma eesistumine väga sujuvalt üle võtta, suur tänu! Yeah, thank you very much in, indeed. Before... suur tänu, enne kui äh, annan sõna koordinaatoritele, tahaksin äh, tänada teid ja teie meeskonda ja alalist esindust siin. näiteks see raske oli, aga töö on olnud äh, viljakas. kui äh, kombineerida Lõuna-Ingli-, Põhja-Inglismaa ning Iirimaa otsustavusse, siis ei saagi midagi muud kui hea tulemus välja tulla, nii et suur tänu teile veel kord. nii et koordinaatorid, äh, kolm minutit teile siis äh, proua Tikao, härra Kumutsakos, proua Higins, kas veel keegi soovib sõna? kui mitte, siis äh, alustame kõigepealt Rahvapartei koordinaatoriga, palun. suur tänu, härra esimees ja aitäh ka selle ülevaate eest, härra minister. belglasena võin öelda, et äh, väikese liidu, väikese riigi eesistumine on alati olnud edulugu tahaksin seetõttu õnnitleda teid ja teie meeskonda, teie programm oli ambitsioonikas, nagu te isegi ütlesite. ja te läbisite selle päris hästi tundub, et nõukogu eelistab asju pigem teha kodus, mitte niivõrd Euroopa tasandil. ja samal ajal, kui väga palju halbu uudiseid äh, liigub, on hea, et mida, milleski ka edasiminekuid on äh, Euroopa ühendamise rahastu ja üle-euroopalised võrgustikud on äh, teema, milles äh, me soovime teile edu, loodame, et äh, need päädivad õnnelikult, need teemad. järgnevatel aastatel on need teemad Euroopa majanduse, Euroopa mobiilsuse seisukohast kindlasti tähtsad teemad ja need on heaks näiteks Euroopa ülestest poliitikatest raudteepakett kui äh, see nüüd äh, läbi läheb, siis kindlasti on sellest kasu ja mobiilsus suureneb, kuid meiepoolne sõnum on, et me soovime ikka tõelist paketti, mis äh, võtaks arvesse kindlasti koostalitusvõimet, sest muidu ei ole sellisel seadusandlusel üldse mingit mõtet. nii et see kõik peaks, meie käsitleme seda kõike pigem, pigem paketina. nüüd, kui me räägime siin äh, lennukimürast, et äh, siin äh, te seda ei ole sidunud teiste teemadega, kuid loodame, et tulevikus see siiski aset leiab. ja sel teemal tahtsin veel rõhutada, et me oleksime soovinud, et Ühtse Euroopa taeva algatus oleks säilinud oma vanas Äh, vormis, mitte praegusel äh, kujul. see, mis praegu meie ees on, ei ole tõhusam ega parem ka keskkonna jaoks meie meelest ja see on ka see sõnum, mida me tahaksime nõukogule praegusel hetkel edastada. meie töö usald-, usaldusväärsus ja teie töö usaldusväärsus sõltub sellest, mida me täna otsustame ja mida homme hakatakse ellu rakendama. Te rääkisite ka mereohutusest ja meretranspordist. Te olete siin rõhuasetused õigesti paika pandud, pannud, nii et tahaksin teid igati tänada teie poolt tehtud töö eest ja kolleegid siin, kes on olnud raportöörid, kindlasti äh, võtavad arvesse need teie konkreetsed äh, punktid en zijn team voor het uitstekende werk de afgelopen maand. härra El Kadri, eh, suur eh, tänu eh, teie poolt tehtud töö eest. meil on veel kuu aega, peaaegu kuu aega järel ning loodan, et saate seda aega kasutada ka selleks, et vaadata neid teemasid, millega ei ole veel lõpuni, lõpule jõutud, näiteks Euroopa ühendamise rahastu, Äh, samuti üle-euroopalised võrgustikud ja loodame, et siingi on võimalik mingeid kokkuleppeid veel saavutada. ja TNT ähm, juhiste osas äh, on juba kokkulepe saavutatud, kokku moodustavad nad väga tähtsa algatuste paketi, reeglite paketi, mis on äh, praegusel hetkel olulised kuid eh, nüüd eh, Euroopa võrgustikesse investeerimine, siin me loodame teile, teie kolleegidele, valitsusjuhtidele, riigipeadele, et eh, pööratakse tähelepanu transpordisektorile ka eelarvepoliitikas enam. Te tõite välja mitmed elu, edulood äh, näiteks äh, sõidumeerikute teema, kus on äh, edusamme nõukogu tasandil saavutatud ja kaks äh, valdkonda, kus järgnevatel kuudel me peame hakkama kiiremini edasi liikuma, on kõik see, mis puudutab näiteks lennundust. täiesti õigustatult tõite välja selle, et siin on palju veel teha maapealse käit-, käitlemise äh, osas. nii et äh, ma ei tea, kas teie enda poolt olete juba läbirääkimisi äh, algatanud, samuti reisijate õigused. siin me peaksime enam sellele teemale tähelepanu pöörama. see on midagi, mis on kõigile oluline ja me sooviksime, et äh, siin oleks äh, seadusandlus ka vettpidav selles valdkonnas. nüüd Ühtse Euroopa taeva algatus, äh, sellega on tegeletud juba aastaid, on antud erinevaid lubadusi, kuid mina sooviksin, et oleksid siin ka selgemad edusammud meile ette näidata on näha, millised mastaabisääste on võimalik saavutada mitte ainult äh, reisijatele, vaid ka keskkonnale ja nüüd lõpetuseks neljas raudteepark, pakett äh, koostalitusvõime osas on äh, palju juba saavutatud, kuid endiselt on palju veel ära teha ja meie kindlasti soovime konstruktiivselt selles protsessis osaleda, kuna soovime, et raudteepakett tõepoolest õiesti reissidele liiguks. jah, proua Maisner, palun. aitäh, aitäh, härra esimees, aitäh, minister, selle eesistumisperioodi kokkuvõtte eest liberaalide nimel tahaksin minagi teid tänada. Iirimaa, nagu öeldud, ei ole suur riik, kuid tegemist on suurte kogemustega riigiga Euroopa Liidu kontekstis, see on selgunud ka kolmepoolsetest läbirääkimistest. mitmed tähtsad õigusaktid on ähm, päädinud edukalt teie eesistumisperioodi jooksul. nii et äh, eks me siin kõik äh, mõtleme ühest ja samast äh, asjast, Euroopa-ülesed võrgustikud, Euroopa ühendamise rahastu, need on need võtmesõnad. esimest korda parlamendis näen, et kõigile fraktsioonidele meeldib komisjoni äh, komisjoni ettepanek, äh, kolmepoolsed läbirääkimised on peaaegu lõppenud, härra Tepako äh, esindas meid ja parim võimalik lahendus oleks muidugi saada nii palju raha kui võimalik mitmeaastasest finantsraamistikus. nii et see on alati ilus plaan seda infrastruktuuri arendada, kuid äh, reaalsus sõltub siiski vahenditest ja neljas äh, raudteepakett, äh, äh, puhtad kütused transpordisektoris, ka need teemad, nendega Leedu eesistu-, eesistuja tegeleb edasi. digitaalne sõidumeerik, selles osas me ei olnud päris rahul tulemusega. me oleksime soovinud, et äh, oleks äh, olnud suuremad vastutulekud ka nõukogu poolt, äh, kuid äh, meretranspordi osas, ise olen Põhja-Saksamaalt, kus on ka rannikujoon olemas, nii et seetõttu mind eriti huvitavad just meretranspordi teemad ja mul on ka üks väga konkreetne küsimus Te rääkisite sellest, et äh, merejoone äh, äh, piirangute osas on juba läbirääkimised alanud. kas te võiksite täpsemini seda kommenteerida ja kahju on ka see, et lennujaamade paketiga algust, läbirääkimistega algust ei tehtud. kindlasti on teil ka parem ülevaade äh, ühtsest Euroopa taevast. mulle tundub, et praegu ei toimu äh, üldsegi mingit, äh, mingeid edusamme, see ei ole sugugi muidugi Iirimaa süü, kuid tundub, et kõik peavad nüüd tegema selle viimase jõupingutuse, kui millekski on lubadus antud, siis peab selle eest ka võitlema. meil on vaja ühtset Euroopa taevast ja kõik need komponendid peaksid seal sees olema Äh, roheliste nimel Maika, palun. aitäh, minister, selle ülevaate eest. Äh, me teame, et te esindate siin äh, kogu nõukogu, mitte ainult ennast või Iirimaad meil üldiselt on meele järele see, mis on saavutatud, kuid ühtse Euroopa taeva puhul võib öelda, ise olen samuti pärit Saksamaalt, et riigid äh, saaksid äh, kokku hoida personali, samuti heitmekoguseid vähendada, nii et siin kaotada pole midagi, kuid samas seda ellu ei rakendada. kõik on justkui selle poolt ja vastutavad selle eest. aga ei saa usaldavalt äh, paika panna seadusi Euroopas ja siis kaks aastat tagasi avastada, et sellest ei olegi midagi kasu ja siis äh, kohe järele anda ja see kindlasti õõnestab ka Euroopa Liidu autoriteeti. nii et äh, kindlasti pöörduge ka Saksamaa ja teiste riikide poole, kes boikoteerivad seda algatust, mida nad ise toetasid, et nad oma suhtumist muudaksid. Äh, teine märkus puudutab rahalisi vahendeid Euroopa ülesed võrgustikud ning Euroopa ühendamise rahastu eelmise rahastusperioodi äh, puhul me rääkisime TNT puhul kahekümnest miljardist äh, eurost, äh, nõukogu soovis seda kaheksale mil-, miljardile taandada. oli äh, Saksamaa liidumaid, kes ütlesid, et soovitakse enam abi Euroopa Liidult, siis vahend, vähendati vahendeid veelgi ja niimoodi ei saa käituda ja tihtipeale on meil ka suur ajasurve, me püüame kinni pidada äh, tähtaegadest, me näeme, et äh, täiskogu toimuvad samal ajal kui komisjonide koosolekud, dokumendid jõuavad liiga hilja äh, kohale, ma tean, et teie, teil on samuti ajasurve eesistujana ja te soovite need teemad sulgeda, kuid teemad, need inimesed, kes tegelevad Euroopa ühendamise rahastu ning Euroopa üleste võrgustikega, nende, neid häirib see, et meil ei olnud aega konkreetsetest projektidest rääkida ning neid hinnata. olukord oli järgmine. meie Euroopa Parlamendi liikmetena, meil on äh, äh, finantssurve, komisjon tuleb välja uute projektidega, äh, kakskümmend seitse tähtsat äh, Euroopa sadamat äh, pidid, pidi sinna nimekirja lisatama. ja meie siis parlamendis tunneme end veidi äh, alaväärtuslikena, kui äh, meie poole pöördutakse ja öeldakse, et teie peate enesedistsipliini rakendama. nii et äh, kui me püüaksime oma käitumist selles osas kohendada ähm,. aitäh ministrile, ütleb äh, proua Foster. kui äh, ma arvan, et kõigi plaanid on alati äh, liialt ambitsioonikad, kuid tegelikult mõnikord äh, vähem on rohkem ja me peaksime keskenduma, keskenduma vähematele projektidele. nii et see oleks selline üldpõhimõte, millest me kõik peaksime lähtuma. mulle meeldib see, kuidas Iiri on keskendunud äh, kõigile äh, erinevatele transpordi aspektidele, ei ole võimalik kõiki küsimusi lahendada, kuid see, et nõukogu on sõidumeerikute osas kokkuleppele jõudnud, see oli kindlasti kergendus vähemalt minu seisukohast. ja tervitaksin ka seda, et äh, on võimalik, et äh, Galileo ning EGNOS-e osas äh, kokkuleppele jõutud, et siis satelliitide ehitamisele on roheline tuli antud. ma ise olen ähm, ja sellega jõuame ka ühtse Euroopa taeva algatuse juurde. kindlasti peaksite endale kindlaks jääma, ma olen olnud raportöör selle teemal ning äh, kindlasti on tähtis, et me siin kasutaksime kõige uuemat tehnoloogiat ja siin on väga suur kasvupotentsiaal selles valdkonnas meie kõigi jaoks. me ei saa et sellised õhutranspordi äh, äh, probleemid Prantsusmaa teiste riikidega uuesti korduksid. kõik need riigid kümme aastat tagasi Ühtse Euroopa taeva algatust toetasid, räägitakse sellest, et tegemist on siin äh, maailma mastaabis esirinnas liikuvate riikidega, kuid sellised probleemid kindlasti ei ole julgustavad, nii et seetõttu ma toetaksin selgelt teie seisukohta ja see toob mind ka lennujaamade paketi juurde. minu arust meil ei ole kunagi vaja olnud seda lennujaama paketti, see e, lennuaegade e, direktiiv, kõigile see oli ju selge, kuidas see toimis, kõik tegid oma tööd nii, nagu pidid seda tegema. ja see kõik toimus täiesti sõltumatult, samuti müra teema, meil oli väga tasakaalustatud lähenemine siiamaani ja siis äh, rääkisime maapealsest äh, käitlusest, meil oli tegemist näiteks Frankfurdiga, äh, pigem oli niisuguse tööstusvaidlusega ja ma ei tea, kas ükski liikmesriik, neil oleks olnud probleeme komisjoniga, et kõik ülejäänud riigid kuidagi tõmmati sellesse ähm, tülisse sisse, nii et see ei pane mind imestama, et te kuigi kaugele ei jõudnud selle paketiga. ja mõned äh, sõnad lõpetuseks. Äh, kui räägime reisijate õigustest, äh, siis meil oleks kindlasti vaja suuremat selgust, kui jälle tekivad sellised tuhapilvede probleemid, kuidas lahendada küsimus lennufirmadele, kes on teinud tegelikult siiski väga head tööd reisijatega suhtlemisel sellistel juhtudel, nii et eh, ECR-i fraktsiooni nimel suur tänu tehtud töö eest, palju edu teile ja loodetavasti meie koostöö jätkub ka tulevikus, suur tänu! proua Tikko, kaheks minutiks, palun! aitäh, härra esimees, ka mina tahaksin tänada Iiri presidenti selle kõne eest äh, tahtsin rääkida digitaalsetest sõidumeerikutest ning tahaksin tänada Iiri eesistujat selle pühendumuse eest, mida on üles näidatud läbirääkimiste käigus ja ka selle töö eest, mis on tehtud, see on juba neljas üksteisele järgnev eesist-, eesistuja, kellega ma koostööd äh, teen ja tänu Iiri eesistuja positiivsele töösse suhtumisele ja konstruktiivses, konstruktiivsele suhtumisele jõudsime me lõpuks ähm, tulemuseni. tahaksin äh, tänada äh, ka äh, alalise esinduse Anneli Schmidti ning äh, ka ähm, variraportööre ning te-, ning fraktsioonide raportööre ja kogu äh, meie komisjoni äh, personali, nii et äh, veel kord palju õnne ning suur tänu selle pühendumuse eest, millega te lähenesite nendele läbirääkimistele, tegemist oli niivõrd keeruka teemaga nii tehniliselt kui poliitiliselt, nii et kindlasti ei olnud see kerge protsess, suur tänu! aitäh, härra Kumutsakos, kaheks minutiks, palun! aitäh! ma tahaksin tervitada siin härra ministrit. ta tuli siia Euroopa Parlamendi transpordikomisjoni ning ma tahaksin õnnitleda teid kahel põhjusel. ennekõike sellepärast, et kõik näitab seda, et teie eesistumise aeg on olnud äärmiselt äärmiselt tõhus transpordisektoris ning teiseks tahaksin õnnitleda teid äh, selle üle, kuidas te juhtisite tööd kogu perioodi ajal. Te olite väga läbipaistvad ning tegite kõike äärmiselt tõhusalt ja korralikult ning ka seadusandjana äh, tegite te head koostööd Euroopa Parlamendiga ja seda ma märkasin kohe, töötades erinevate suunistega ning äh, net-, Äh, siis võrgustike äh, äh, väljatöötamisel, te olite tõesti väga tõhusad ning ma tahaksin mainida siinkohal kahte rühma inimesi, kes on aidanud teid, Michael Harper ning Monika Wallace. Need kaks isikut on olnud äärmiselt äh, head töötajad ning on teinud väga head äh, koostööd. mis puudutab Euroopa võrgustikke, siis me oleme jõudnud kokkuleppele ning äh, mulle tundub, et see kokkulepe liigub edasi ka tulevikus kindlameelselt, meil mingeid üllatusi siin ei tule ning kindlasti hääletatakse selle poolt ka täiskogul ning äh, mulle tundub, et need erinevad transpordivõrgustikud on kõige olulisemad arengud Euroopa arengus viimastel aastatel ning see majandusareng, töökohtade loomine, meil on kakskümmend miljonit inimest, väga paljud nendest noored, kes on töötud, ning suunised äh, võrgustike jaoks. Ähm, me oleme väga ambitsioonikad ja me peamegi seda olema. kuid me ei saa midagi teha ilma rahastamiseta, me peame äh, saama Euroopa äh, rahastustest selle jaoks vahendeid, selleks et jõudma parima lahenduseni dokumentidele lisaks on meil vaja rakendamist poliitilisel tasandil, poliitilist tahet ning loodame, et see jätkub ka Iiri eesistumise järel. aitäh, viimase, viimasena härra Higins, palun, kaheks minutiks. aitäh, härra esimees. minister Varadkari kõnet kuulates mul jäi mulje, et te nüüd olete nagu järgnevale eesistujale andnud väga palju erinevaid dokumente või teemasid äh, tegelemiseks. mina tulen väikesest riigist, äh, mis on olnud äh, kellel on väga suur kogemus, sellepärast et me oleme olnud juba eesistuja varemgi ja meil on kogemusi läbirääkimises. kui me vaatame sadamariigi kontrolli ja direktiivi ning seda tööd, mis on sellega tehtud, siis muudatus, ettepanekuid oli meil kakskümmend üheksa sõidumeerikute puhul, aga sama palju ning töö on olnud väga hea raportööri poolt ning te olete läbirääkimise laua taha pannud väga head läbirääkijad ja seega on ka tulemused olnud äärmiselt head. kõik osapooled on töötanud hästi ning Te olite ka ju no, riik, oma riigis variminister ning äh, väga sageli variministrid teevad sama palju tööd kui päris äh, tegelikult ministrid ka ning äh, kõik on toimunud õigeaegselt ning me häälestame seda ka homme. mis puudutab sõidumeerikute direktiivi, siis eelkõneleja ütles hästi, et me ei saanud kõike, mis me tahtsime, see ei ole täiuslik, kuid olukord on palju parem kui enne me tahaksime, siin oleks rohkem erandeid, rohkem kohustuse võtmisi, meil peab olema ka laevade seadmete puhul kindlad reeglid paika pandud. nii et siis üldiselt võib öelda, et tööd on tehtud ja töö on olnud väga hea, ma tahaksin teid õnnitleda teie tõhusa töö eest Leedu eesistuja võtab esimest korda üle eesistumise ning me loodame, et Leedu transpordiminister härra Kamikas Äh, läheb edasi nende üksikasjalike ning äh, ambitsioonikate teemadega. härra Simson teab, kuidas äh, tööd teha, ta on mõistlik ja ta on ka töö valmis, nii et ma tänan veel kord ja õnnitlen härra ministrit. aitäh, härra Higins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 aitäh, härra esimees, et sõna andsite, ka meie tahaksime kasutada võimalust, et tänada härra ministrit ja kogu tema meeskonda ja kogu eesistumisriigi selle töö eest, mis on tehtud viimase kuue kuu jooksul, me oleme teinud tõsist tööd ja me tahaksime teid õnnitleda edu eest. nagu te ütlesite, me alustame TNT-ga, selle alal on tehtud väga head tööd ning teie tugev töö on olnud äh, ülioluline selle jaoks, et jõuda kokkuleppele suurenenud, nüüd on teist korda juba Iiri eesistuja, kes TNT-ga kaas, äh, kaasõigusloojana tööd teeb, kahe tuhande neljandal aastatel suutsite te samuti kokkuleppele jõuda, see on teie spetsialiteet ja ma õnnitlen heade tulemuste eest, nii et seega on väga palju äh, edusamme tehtud ka Euroopa ühendamise rahastu, rahastu teemaga, teil on veel paar nädalat sinna aega selleks, et jõuda lõplike kokkulepeteni. me julgustame teid sunnivad neid viimaseid sammu astuma. samuti on teil kaks kokkulepet MLC, see on siis mereõiguse konventsiooni, mereõiguse normide konventsiooni alal ning teeohutuse eh, teemadel ning komisjoni poolt me loodame, et EIRi eh, eesistuja saab veel neid viimaseid samme teha. Eh, teie näide on ilmekas, äh, näitamaks, et äh, väga väike riik suudab äh, halduslikult väga palju saavutada, me soovime Leedu eesistujale samuti head töötahet, aitäh! aitäh, härra volinik, härra minister, tahaksin kõigepealt nüüd enne teile sõna andmist tervitada külastajaid, tavaliselt me tervitame, proua Barbara Veiler on nemad siia kutsunud ning nad on pärit Saksamaalt, siis äh, Naispõllumeeste Ühing ning nad on tulnud külastama meid siin transpordikomisjonis, tervitan teid. mulle öeldi, et ma pean Frankfurti samuti main-, mainima, kui ma juba mainin Hessenit, nii et Eschwegi, te olete teretulnud siia nii et siis, Leo, kas sa soovid vastata meie liikmete küsimustele? ma olen selle komisjoni eesotsas olnud juba väga kaua ning te saate siin nüüd vastama hakata, palun Much, Brian. On... suur tänu, Brian. paari asja kommenteeriksin. kõigepealt suur tänu teile kõigile nende soojade sõnade eest Iiri eesistumise kohta. me hindame neid väga kõrgelt ja täname teid selle eest. alustagem siis algusest. härra Grosch rääkis raudtee neljandast paketist ja ütles, et ta tahab tagada selle, et see pakett oleks korralik ja ma kinnitan teile, et me oleme samal seisukohal aga mõistlik oli meie meelest alustada koostalitusvõime tehnilisest aspektist, mis nüüd on siis kokkulepe le äh, jõutud, mille osas nõukogus ja soodetavasti Leedu suudab siis Raudteeameti äh, määruse osas kokkuleppele jõuda ja meil on hea meel, et see tehniline äh, sammas selle komisjoni ja parlamendi mandaadi ajal veel käiku saab. härra Elhad Rui rääkis homsest triloogi kohtumisest ja Äh, need jätkuvad äh, järgmisel nädalal ja veel ja me oleme väga huvitatud kokkuleppele jõudmast. Äh, lennunduspakett, siin me ei paku välja seda, et me oma eesistumise viimastel päeval alustaksime läbirääkimisi, see jääb nüüd üle Leedule teha, aga nad keskenduvad reisijate õigusele, see mõjutab ilmselt reisijate või eurooplaste elu rohkem kui ükski teine lennunduspaketi osadest. proua Maisner äh, Äh, härra Kutsumak äh, ja teised rääkisid mitmeaastasest mit,, äh, mitmeaastasest finantsraamistikust ja Euroopa ühendamise rahastu saatusest. Need otsustuse, need otsused langetakse muidugi mujal, aga Enda Kennile ma olen öelnud meie peaministrile, et nad kindlasti transpordile, telekommunikatsioonile ja energiasektorile rohkem tähelepanu pööraksid ja olen nõus olnud ka selle seisukohaga, et kui Euroopa eelarve näitab üles paindlikkust, siis äh, tuleb kasutada teistes valdkondades minu meelest alakasutamata vahendeid Euroopa ühendamise vahendile. proua Maisner rääkis äh, merenduse ruumilisest plaanimise, planeerimisest ja küsis meie seisukohta, me üritame saavutada nii palju edu sellega kui võimalik ja läbirääkimised käivitati kohe pärast seda, kui see asi äh, parlament, nõukogus vastu võeti. reaktsioon on olnud aga suhteliselt äh, Äh, lõhestav, mõned ei ole sugugi olnud sellest huvitatud, teised on. Iirimaa mõningate mureseisukohtadega on nõus, aga me oleme veendunud, et et on võimalik ka konstruktiivne lähenemine, me oleme saareriik, meil on väga pikk äh, rannik äh, seega ja seega saate aru, et merenduspoliitika on meile eriti oluline ja et me oleme vägagi pühendunud sinisele majanduskasvule. härra Kraamer rääkis ilmselt kõigi nimel, kui väljendas meelehärmi äh, selle aeglase edasimineku üle, mida me oleme näinud eh, ühtse Euroopa taeva puhul, arvestades seda, et see võiks endaga kaasa tuua väga olulisi eeliseid eh, komisjoni kaks ettepanekut eh, jõudsid meieni alles üheteistkümnendal juunil ja praegu ei ole olnud võimalust sellest rääkida nõukogus. ja ma olen täiesti nõus ka proua Fosteriga ja saan aru tema sõnadest, kui ta ütles, et me ei peaks jätma endale vabadust eh, kursilt kõrvale kalduda mingisuguste erihuvide pärast, mida on väljendatud eelmisel nädalal ja nende erihuvide kandjad on pigem huvitatud tõesti ainult oma huvidest, mitte Euroopa huvidest. härra Kramer rääkis ka sellest, et TNT võrkude puhul on liiga palju programme, selles on teatav tõe iva sees kuid ähm, liikmesriigid ise saavad artiklile sada seitsekümmend kaks aluslepingust äh, otsustada, mis jääb sisse, mis jääb välja ja nemad on äh, selle eest vastutavad, kas, äh, kellele kuuluvad siis vahendid. väga raske on joon tõmmata selle vahele, et kas üritatakse projekte lisada oma siseriiklikest huvidest. ma arvan, mida peaks tegema, on see, et tuleks keskenduda Äh, transpordikoridoridele ja piiriülestele projektidele ja ülekoormatud äh, marsruutidele. Äh, digitaalsõidumeerikus rääkis proua Tikau, mul on väga hea meel, et selles osas on kokkuleppele jõutud ja ma tahaksin lõpetuseks tänada kolleege selle eest, et te viitasite meie personaliliikmetele Uh, ja eriti neid, uh, kes aitasid uh, eesistujat ka praktikantidena, et tegid suure, andsid omapoolse suure pas-, panuse, nii et Iirimaa, nagu öeldud, on väike riik, kuid meil on teatud kogemus eesistumisega ning seetõttu võib öelda ka, et meie võib-olla riiklik äh, huvi on alati olnud tagaplaanil. ja tahaksin äh, soovida äh, palju edu ka Leedu kolleegidele mõne nädala pärast algavaks eesistumisperioodiks. suur tänu, härra minister. soovime teile kõike head järelejäänud eesistumisperioodiks ja kui juuni lõpu, siis juuni lõpus Iri eesistumine lõpeb, nii et suur tänu tulemast, meile ülevaadet andmast ja loodame, et kohtume veel parlamendi selle mandaadi jooksul teiega veelgi. ja tahaksin eh, siis edastada ka oma tervitused kõige ilusamale linnale Iirimaal, vähemalt minu arvates. suur tänu! okei okay,, colleagues, can we? kolleegid, kas saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on seadusandlike volituste delegeerimise küsimus? see on siin Werner äh, Kuuni ja härra Elka Trui äh, raport. Äh, Werner, palun. ma alustan selle päris keeruka delegeeritud äh, aktide teemaga ja see puudutab äh, Trans- ja Juurikomisjoni ja seda, kuidas komisjon rakendab oma kontrolli liikmesriikidele vastavalt Lissaboni lepingule komitee menetlus pandi paika läbi delegeeritud ning rakendusaktide, õigemini nemad on komitee menetluse asendanud. ja tegemist on mitte niivõrd tehnilise, kuivõrd poliitilise küsimusega. ja võib küsida, et millised teemad lähevad üle komisjonile ja kui kaua seda lähenemist kasutatakse. me oleme kasutanud teatud seiresüsteemi või sõelumissüsteemi, kus teatud äh, õigusloome äh, algatused, äh, neid jälgitakse olenevalt sellest, milline on komisjoni pädevus siin on muidugi ka poliitilised kaalutlused. nii et siin on nii poliitilisi elemente. Need eh, siis oleks selle huvides, et on, oleks võimalik eh, kiirem ellurakendamine ja ka kohandamine Lissaboni eh, lepinguga, erinevate määruste ning direktiivide vahel kuid me va peame vaatama ka delegeeritud õigusakte. nii et õigusloome õiguse üleandmine on ette nähtud vähem tähtsatele õigusloome menetlustele ja siin äh, on ka ette nähtud see, millised äh, elemendid äh, lähevad siis üle komisjonile. siin on ettepaneku delegeeritud aktide osas, et siin on alati vetoõigus, see peab olema selgelt paika pandud, kuid on ka erinevaid astmeid parlamendile on õigus äh, äh, tühistamiseks, kui äh, direktiiv või määrus rakendamisel ei saavuta parlamendi poolt ette nähtud mõju. delegeeritud ning rakendusaktid on selleks, et õige rakendamine tagada ja parlamendi ja nõukogu osalemine on osa kogu sellest menetlusest kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal juba. on, räägiti äh, artiklitest äh, kakssada üheksakümmend, kakssada üheksakümmend üks Lissaboni lepingus ja kuidas äh, need aruanded peaks koostatama ja panna paika ka kontrollimeetmed ja komisjonide esimeste konverents pani paika teatud menetlused, mille kohaselt neid nõudeid täidetakse. ja see puudutab siis artiklit kakssada üheksakümmend Lissaboni lepingus, kuid kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal esimeste konverents tegi ettepaneku ja see puudutab ähm, ähm, õigusloomelisi äh, teemasid, siin on see varajase hoiatamise süsteem ja parlament äh, ja need, kes komisjonides vastutavad äh, selle teema eest, neil oleks ülevaade, mida siis delegeeritud aktide osas ette nähakse esimeste konverents eh, see, nende siis ettepanekute sõelumine toimuks kuu aega ette ja on välja pand-, pakutud ka konkreetsed kuupäevad. nii et äh, vaja äh, võtta siis äh, meetmeid siis, kui on üle kantud need pädevused komisjonile. kui me nüüd räägime delegeeritud või rakendusaktidest ja läbirääkimiste tulemustest, siis on terve rida teemasid, mille puhul juba vastu võetud otsused mille puhul on juba võetud vastu otsused ja mille osas kehtib ka vetoõigus. ja ma arvan, et äh, kolleegi äh, ettepanek äh, nõuab toetust, seitsekümmend neli sellist ettepanekut peaksid leidma käsitlust delegeeritud aktidena ja kolleeg El Khadraoui toob esile ka selle, kuidas meie komisjon, kuidas see meie komisjoni tööd äh, mõjutab. härra El Khadraoui, palun. Äh, ma teen ettepaneku, et tegelikult võib ütelda, et lähenemises on toimunud äh, arengud ning kogu parlament saab delegeeritud õigusaktide äh, ja rakendusaktide teema arutelude puhul endale ju pädevusi juurde, nii nagu juba on öelnud, öeldud siin Lissaboni lepingu jõustumisest alates on eh, kasutatud delegeeritud eh, akte juba seitsmekümne neljal juhul, kuid tundub, et on muutumas aina keerulisemaks eh, seda tegelikult ka mustvalgelt teksti sisse kirja panna, ehkki nõu-, komisjon seda, selliseid ettepanekuid teeb, nõukogu aga äh, ajab sõrad vastu ning küsimus on siis selles, et kas äh, lepingu, aluslepingu tingimusi on täidetud. siin on öeldud, et läbirääkijad peavad selle teemaga väga palju aega kulutama. tegemist ei ole tehnilise küsimusega, sest äh, kas kasutada delegeeritud või rakendusakte, see vahendab, vahe tähendab siis seda, et kas parlament saab endale vetoõiguse või ei saa seda ta ei saa siis hiljem enam mingisuguseid õigusi. ja tegemist on poliitiliselt väga tundliku teemaga. transpordikomisjonis ja kindlasti härra esimees teab seda minust paremini, et meil on väga hea traditsioon, kuidas seda teemat käsitleda. igal nädalal saavad liikmed endale ajakohastatud teavet, newsletteri, sellega antakse teada, mis on toimumas ning komisjon saab võimaluse nii koordinaatorite koosolekute näol kui ka komisjoni istungi äh, näol tegeleda kõikide teemadega. meie leiame, et on äärmiselt oluline kõiki teemasid väga lähedalt käsitleda. me saame alati sekretäriaadi käest uudiseid, sekretäriaat teavitab meid erinevatest raportitest, raportid saavad samuti teistes komisjonides käia ning kutsuda ka Ekspresse, meil on raportöörid, kes tegelevad ka, ähm, kes siis vastutavad sellise varajase hoiatuse süsteemiga, et teisi kolleege teavitada. mis siis puudutab rakendusaktide järelevalvet, see ei ole väga lihtne, sest me oleme tavaliselt väga suure ajasurve all ning ähm, me peame järelevalvet tegema ning samas ka läbirääkimisi pidama, seda peavad siis tegema raportöörid. ning raportööride arvates on sageli see väga keeruline saada Äh, läbirääkimiste alguses delegeeritud aktid paika ning äh, pärast äh, on ainukeseks võimaluseks üritada nii palju kui võimalik päris siis nagu õigusakti sisse panna neid asju, mis meil vaja on, sest vastasel korral puuduks meil paindlikkus. no see on siis lühidalt, mis toimub meie arvamus äh, on väga piiratud nii kirjatähtede poolest, kuid ähm, me, äh, me, minu, mina ja minu kolleegid lisavad siia ka mitmeid muudatusettepanekuid. proua Maisner. aitäh, härra esimees, ma tahaksin tänada ähm, raportööri äh, härra Katrauid ja samuti ka Werner Kooni ma olen üsna nõus ähm, sellega, mis siin eelpool on öeldud. mis puudutab delegeeritud akte, siis jah, parlamendi pädevused on mängus ka tulevikku silmas pidades, eriti just tehnoloogilist ja, ja innovaatilisuse aspekti silmas pidades. ning ähm, parlamendil on äärmiselt keeruline oma, äh, oma sõna sekka öelda nendes kiirelt arenevates valdkondades. jah meil peavad olema vajalikud sätted erinevates äh, õigusaktides sees ning ähm, seda, kui miski muutub näiteks, siis meie ju ei tea, mis see endaga kaasa toob, sellepärast et kogu aeg tulevad kasutusele uued tehnoloogiad ja meil peab olema teatavat paindlikkust. samal ajal aga peab ütlema, et on selliseid teemasid nagu, äh, nagu keha skaneerimine ja, ja muud teemad, need on väga poliitilised ja tundlikud teemad ning äh, parlament peab mängima väga olulist rolli otsuse tegemise juures, sest need on tundlikud teemad ja meie peame saama kaasa rääkida. seega ma olen nõus kahe raportööriga või siis kahe arvamuse koostajaga. mõistagi Lissaboni leping toetab meid, annab meile pädevusi äh, see on kõik seal lepingus olemas ja me peame kasutama neid võimalusi, mis meil on, et läbi rääkida, et oma sõna sekka öelda, kui komisjon tuleb äh, välja erinevate sätetega mina, mina leian, et see on äärmiselt oluline selleks, et parlamendi pädevusi äh, äh, tõhustada. härra Kraamer, palun. aitäh, ma tahaksin tänada samuti arvamuse koostajaid. mis puudutab delegeeritud ja rakendusakte, siis äh, seitsesada nelikümmend, viiskümmend neli inimest, neil kõigil on õigused. see, need pädevused on meile antud ju Lissaboni lepingutega, nii et me peame antud teema puhul olema äärmiselt tähelepanelikud. komisjon mõistagi üritab äh, teha nii palju, kui ta saab ning me peame olema oma õiguste kaitsmisel ettevaatlikud. me oleme juba eh, saanud väga suure eh, negatiivse kogemuse osaliseks väga mitmete teemade puhul. me ei tea väga sageli, kas eh, kas need otsused, mis on minevikus tehtud, on olnud tegelikult mõistlikud või mitte väga palju on edasi lükatud, meie tahame ju tegelikult seda, et äh, meilt informeeritakse, et kõik oleks läbipaistev ja et me saaksime ka parlamendi poolt rohkem kontrolli läbi viia me tahame teada, mis toimub ja me tahame otsustada ja me tahame teada, kui on midagi konkreetset, millest me peame teadlikud olema, et me saaksime kaasatud olla otsuse tegemise protsessi ning see on kõik väga oluline arutelu delegeeritud ja rakendusaktidest rääkides. DG Move uh, at aitäh. kui võtame selle peale, kuidas me üldse jõudsime siia Brüsselis sellesse olukorda jõudsime, arvestades Lissaboni lepingut ja komisjon pakub äh, välja liiga palju delegeeritud ning rakendusakte. võib-olla on see lihtsalt äh, laikus, laiskus teatud peadirektoraatide poolt või neil ei ole aega äh, seda põhiakti kokku panna ja siis nad jätavad selle sisu sinna äh, Äh, delegeeritud või rakendusakti, kuid see ei ole vastuvõetav ja sellega on nõus, ma arvan, kõik komisjonid. meie parlamendis oleme pigem äh, toetanud äh, delegeeritud akte ja nõukogu jällegi toetab rakendusakte. ja see kontroll ja analüüs tuleb liikmesriikide ekspertidelt tavaliselt ja neid äh, ei valgustata selles osas, kuidas neid üle võetakse, neid akte. komisjon pakub küll seaduse välja, kuid äh, nemad ei äh, rakenda neid seadusi. nii et komisjon peaks võib-olla enam vaeva nägema selleks, et tagada see, et see, mida me teeme, oleks hästi läbimõeldud. et äh, mitte lihtsalt ei mõelda, et kiiresti midagi surume läbi ja siin on alati see võimu tasakaalustamise küsimus, et kes teeb mida, kes vastutab mille eest, kuid alati põhimõtteks on see, et kui on vastuseisud, olgu see siis nõukogu ja parlamendi vahel, siis alati on võimalik ka kompromisse leida, kuid selle protsessi endaga ei ole tavaliselt keegi rahule ja me näeme, et kogu äh, komisjonis kõikides peadirektoraatides peaks ennem hakkama mõtlema selle peale, et mida täpselt välja pakkuda ja siis kogu see protsess ette äh, läbi mõelda. aitäh. Thank you. Mr Volny. härra Volny. komisjon. komisjoni poolt tahaksin märkida, et kindlasti on hea õppida sellest kogemusest, mis meil siiani on olnud ja meil on olnud pigem positiivne kogemus selle uue süsteemiga, me oleme vastu võtnud kuuskümmend delegeeritud akti siiani ja probleeme on vähe olnud, pigem on tulemus olnud positiivne kuid muidugi on eh, seadusloome läbirääkimiste osas ka konflikte ja on räägitud eh, ka sellest, et kuivõrd eh, legitiimne on see Lissaboni lepingu nõue ja millised on need tagajärjed komisjonile tahaksin viidata ka läbipaistvuse teemale. kui me vaatame rakendusakte, siis komitee menetlus näeb ette selle, et millist informatsiooni peab avalikuks tegema, millist peab seadusandjale edastama komitee menetluse registri järgi, kaudu. ja nüüd on meil ka delegeeritud aktidega kogemus, et kui kui komisjon on ette valmistamas delegeeritud akti, siis teeb ta seda konsultatsioonis ekspertrühmadega. ja alati, kui on olemas dokumendid, mis antakse ekspertrühmadele, siis need edastatakse ka Euroopa Parlamendile ja siis parlament ähm, võib lasta enda eksperdi kutsuda sinna kohtumisele ja veel üks äh, märkus äh, selle vaidluse osas, mis aeg-ajalt ikka kerkivad, et ehk siis äh, komisjoni volituste kohta meil ei ole muljet, et oleks liialt palju delegeeritud akte. enne Lissaboni lepingut kasutati mitte alati täpselt ette kirjutada volitused vana süsteemi järgi, meil on artikkel kakssada üheksakümmend nüüd Lissaboni lepingus ja selge on see, et iga põhiakt peab selgelt välja tooma iga volituse ulatuse ja eesmärgi ja nüüd on, on olemas ka õigusakte, mis on palju detailsemad ja palju enam volitusi näevad nad ette, kuid põhimõtteliselt nad hõlmavad selle, mis vanasti oleks olnud kaetud ähm, üldisemate volituste klausliga ja tahtsin lihtsalt need märkused teha. Thank you very much aitäh, ma ei tea, kas mõni raportöör veel soovib sõna võtta, lühidalt võite vastata. jah, teen äh, lühidalt, tahtsin lihtsalt üleskutse esitada komisjonile, et äh, enam kasutataks delegeeritud, mitte rakendusakte, eriti just transpordi vallas, paljud äh, teemad, mis näevad välja küll väga tehnilised, on tegelikult poliitilise iseloomuga ja komisjon peaks seda ka arvestama enda ettepanekutes. üks näide. ma ise olen praegu raportöör turgude avamise, raudteeturgude avamise raporti osas ning äh, kriteeriumid äh, sellise majandusliku äh, tasakaalu leidmiseks avaliku huvi lepingute puhul komisjon soovib, et see oleks äh, rakendusakti kaudu reguleeritud, kuid samas on väga poliitiline teema ja ma olen väga üllatunud, et midagi sellist võib äh, toimuda. ja seetõttu ma sooviksin, et toodaks enam äh, sisse põhiteksti, nii et see on lihtsalt üks näide, kindlasti neid näiteid on veel ja peame olema ettevaatlikud ja seda kaaluma, sest muidu võib tulevikus õnnetusi juhtuda kas soovite, äh, äh, Werner, kas soovid lühidalt reageerida? aitäh, kolleegid, kes äh, on tegelenud selle teemaga, siis nad on alati tähelepanu juhtinud sellele, et me peame parlamendi volituste teemat rõhutama ja tahaksin tänada kõiki neid, kes on selle teemaga tegelenud, et me ei peaks siin mitte ainult äh, majandusele tähelepanu pöörama, vaid äh, ka keskkonnahoiule, ka see on, iseloomustab Euroopa Liidu poliitikat. aitäh, tahaksin meenutada liikmetele, et muudatusettepanekute esitamise tähka, tähtaeg on üheksateistkümnendal juunil kell kaksteist TRAN komisjonis viiendal septembril on hääletus, siis see läheb Jüri äh, komisjoni oktoobris, nii et üheksateistkümnendal juunil muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kell kaksteist, aitäh! järgmine päevakorrapunkt on kütuse kvaliteedidirektiivi ja taastuvenergia direktiivi muutmine ja see puudutab eelkõige äh, keskkonnakomisjoni, aga Sabine on äh, raportöör, palun suur tänu teile. pärast variraportööridega kohtumist möödunud nädalal Strasbourgis arutame me erinevaid muudatusettepanekuid. mina esitasin üheksa kompromissmuudatusettepanekut ning sain juba erinevate fraktsioonide seisukohad selles valdkonnas ning ma sooviksin, et me jääksime viie protsendi juurde ning tahaksin, et see arv ei ähm, äh, suureneks. ma arvan, et erasektoriga meil ei tohiks sellega seoses probleeme tekkida. on väga oluline, et me suudaks innovatsiooniga tegeleda usutavalt ning et me kasutaks teise põlvkonna kütuseid äh, et, eh, et eh, kaudsed kasutusmeetmed eh, väheneksid. praegused ettepanekud ei ole keskendunud tööstuse ootuste suurendamiseks, vaid äh, pigem äh, soovitakse teise põlvkonna kütuste kasutusele võtmist. mis nüüd puudutab muudatusettepanekuid, siis ma sooviksin lisada järgmist ettepanek, eesmärk, mis, milleks on siis äh, kümme protsenti, seda ei tohi äh, unustada, seda ei, ei muudeta kehtetuks, paljud saadikud paru, palusid, et see kaks protsent teise põlvkonna kütuseid, et see suureneks vastasel korral jääks tööstus lihtsalt loorberitele puhkama. ning nad piirduksid siis viieprotsendilise piirmääraga. see tähendaks aga seda, et ettevõtted ei toetaks teadusuuringute ja arengu küsimust, et see muuduks, keskenduks jätkusuutlikkuse küsimustega. samuti ma sooviksin teid paluda, et te sellele teemale väga palju tähelepanu pööraks. et me üldistele eesmärkidele aina lähemale jõuaksime ning et me suudaks ära hoida eh, kahjulikke mõjusid eh, näiteks toiduainete tööstusele eh, ning samuti ka samuti ka pinnastele. väga oluline on, et see ettepanek oleks kvaliteetne, eesmärk oleks meie vahendite parandamine, et me jõuaks siis seatud kümneprotsendilise eesmärgini. ainult niimoodi võime me panustada eh, komisjoni töösse. nii me tegime ka eh, ju eh, Eh, mootorsõidukite emissioonidega. suur tänu teile ja nüüd eh, sotsialistide nimel saab sõna proua Anu. suur tänu teile, esimees. ma vastandan siin oma kolleegi, kes täna kohale ei saanud tulla, ta andis mulle oma teksti, mille teile ette nüüd loen. Eh, ta, ma tänan proua Will- eh,, raportööri, sest temaga on tõesti väga hea olnud koostööd teha. esitasime kolme eesmärgiga seotud eh, muudatusettepanekuid, see puudutab biokütuste kasutusele võtmist, vähendada eh, samuti biokütustega seotud eh, pettuseid ning samuti ka jõuda viie protsendini biokütuste kasutamiseni kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. see on siis kompromiss muudatusettepanek üks. see muudatusettepanek pakub välja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eh, eh, siis eh, kuuekümne CO kahe heitmete kuuekümne protsendilist vähenemist ja mis puudutab kasvuhoonegaaside vähendamist, siis peaks vähenema see kolmekümne viie protsendini alates esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist kõik poliitilised fraktsioonid on selle kompromissi osas äh, ühel nõul ning äh, kompromiss äh, neli üheksa võtab seda arvesse, see kompromissmuudatusettepanek meie jaoks probleemi ei tekita, kompromissmuudatusettepanek kaks, kes on, mis puudutab siis punkti kaks punkt kaks alapunktil neli ja kuus, see puudutab siis jõukutuste Eh, eh, mahu eh, väljaarvestamist transpordisektoris ja me soovime, et see kaks protsenti, kahe protsendini jõudmist kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, et see lisataks siia juurde, see puudutab muidugi ka energiaefektiivsuse küsimusi. rahvapartei on viieprotsendilise eesmärgi vastu rohelised eh, on aga selle kompromissettepanekuga vastus, ALDE ei ole oma ettepanekuid selles osas veel esitanud eh, ning Žili meelest eh, see viieprotsendine eesmärk on väga oluline, meie fraktsioon toetab teda. mis puudutab kompromissmuudatusettepanekut kolm, mis puudutab siis, mm, mis puudutab siis komisjoni poolt välja pakutud koefitsienti, nelja asemel kaks e, ja kahe asemel üks koma kaks, e, siis e, üle-euroopalise harmoneerimismäära väljatöötamine on väga oluline selleks, et kogu süsteemi turvalisemaks muuta ootame ka kümneprotsendilise taaskasutatavate energiate kasutamise võtmist transpordivaldkonnas ning Eh, meie eh, toetame sellist, ses suunas liikumist, mis puudutab nüüd kompromissi viis artikli kolm kohta, see puudutab eh, siis seda, et gaasisektor kasutaks võimalikult teaduspõhiseid argumente oma tegevuses ja toetame seda kompromiss kasutusele võtmist. kompromiss muudatusettepanek kuus puudutab eh, siis lisa kaks punkt kolm ja see puudutab eh, siis eh, me, me Eh, mis puudutab siis eh, metsade maharaiumise vastast eh, tegevust, eriti puudutab see palmiõli kasutusele võtmist, mille tagajärjed on katastroofilised kogu maailmas. meie toetame loomulikult seda muudatusettepanekut, mis puudutab kompromissi seitse, see puudutab siis põhjenduspunkti viis ja esimese põlvkonna biokütuseid, siis me tahaksime siinkohal rõhutada selle tööstuse tugevat äh, subsideerimist. meie äh, ja nüüd veel lõpetuseks äh, kompromiss äh, kuus punkti üheksa kohta, see puudutab teise põlvkonna kütuseid ning see puudutab ka energiatõhusust äh, Eh, siin on veel kord rõhutatud, et esimese põlvkonna biokütused eh, ei tohiks enam eh, toetusi saada kahe tuhande kahekümnendast aastast, meie sotsialistide fraktsioon seda selles kompromissis ka toetab. suur tänu ja nüüd proua Bilbao liberaalide poolt. suur tänu teile, esimees. üldiselt sooviksin öelda, et oleme raportööriga läbirääkimisi pidanud ning kahe kompromissmuudatusettepanekuga me nõus ei ole, need on kaks ja kaheksa, sest me ei ole viieprotsendilise piirmääraga nõus. meie fraktsioon esitas muudatusettepanekut, toetame eh, pigem seitse koma viit protsenti. Eh, tahaksin siiski selgituseks öelda, et meie fraktsioon mõistab, et peab eh, õiguskindluse tagama ettevõtetele, kes on investeerinud Euroopa Liitu, et Euroopa poliitika toetusel, et välja töötada uusi biokütuseid, uue põlvkonna biokütuseid ning sellega seoses meie muudatusettepanekud, eh, eh, meie muudatusettepanekud on selle lähenemisega seotud teiseks leiame et, et viis protsenti tähendab ka biokütuste vägivaldset tagasilõikamist ning erinevalt raportöörist me leiame, et see protsent võib tähendada seda, et bio alternatiivtööstuse areng võib selle võrra pärsitud saada. me leiame, et me peame endiselt, tulevikus peab endiselt rõhuma biokütuste arengule ning samuti ma leian, et mis biokütuseid puudutab, siis me leiame, et me peaksime eriti rõhuma neile, mida saab toota jäätmetest, sest eh, see eh, tähendaks siis seda, et me saaks eh, jäätmeid paremini ära kasutada ning see eh, eh, on kooskõlas sellega, mida Euroopa Parlament ka eelnevalt öelnud on. ning mis puudutab nüüd eh, maa kaudset kasutamist, kui me räägime nüüd metsade maharaiumisest või maa liigsest kasutamisest, siis peaksime ütlema seda, et Euroopas valdav osa maast või pinnasest jääb kasutamata ning kasutame biokütuste toomiseks, tootmiseks kõigest null koma kaks protsenti maailmas olemasolevatest põllumajandusmaadest, nii et äh, ma arvan, et me ei saa äh, seda argumendiks võtta, on olemas äh, teisigi argumente, mis on selle kohta, mis on põhjustanud siis metsade maharaiutamise, näiteks puudutab see põudasid nüüd, mis puudutab ähm, kaudset kasutamist, kaudset maa kasutamist, äh, siis äh, ähm, peaksime seda asja arutama erinevatest lähtepunktidest äh, lähtuvalt, sellepärast et praegusel hetkel teaduslikult usutavaid fakte on väga vähe. nii et meie ei taha võtta äh, äh, vastu otsuseid, mis on väga tõsiste tagajärgedega, mis on väga olulised ka selle tööstuse tuleviku jaoks, äh, võttes aluseks ainult sellised faktid, mis on praegu ainult hüpoteetilised. samuti sooviksin öelda, metsade maharaiumine ning hindade tõus, mida on samuti siin välja toodud, ma arvan, et me peaksime seda äh, pisut äh, täpsemalt analüüsima, et olla kindlad, et biokütuste kasutamine äh, ei ole seotud hinnatõusuga. kuid samas muudatusettepanekud ning meie hääletus on kooskõlas nende väidetega, mille ma teile siin esitasin. suur tänu ja nüüd härra Taylor. Well, thanks very much, Chair. aitäh, esimees ma tahaksin tänada ka proua Vilsi selle väga hea ja konstruktiivse lähenemise eest selle raporti koostamisel. tegemist on väga keeruka teemaga, kuid sellele vaatamata oleme me saanud väga hea kokkuleppele, me jõudsime tasakaaluni biokütuste kasutamise osas ning meie transpordivajaduse vähendamise osas ning äh, ettevõtete CO2 vähendamise eesmärgid samuti ning ähm, võtmi-, energiadirektiivis, kus on need, kõik need piirmäärad paika pandud, äh, mõnede eh, kütuseliikide puhul on see, mm, biokütuste puhul on see CO2 heidete hulk palju suurem eh, kui fossiilkütuste puhul, aga meie ju lootsime biokütustega need fossiilkütused eh, asendada. ning võrreldes meie eelnevate poliitikatega, kus me oleme võtnud kasutusele väga laialdased toetused, mis on moonutanud meie turgu, kolmkümmend seitse miljonit hektarit maast äh, on läinud äh, biokütuste tootmisele ning hindade turvalisus on selle ja toitu turvalisus, ohutus on samuti väga negatiivselt mõjutada saanud seetõttu. kümme miljardit eurot on antud toetustena igal aastal biokütuse tootmiseks. ning kui me muutusi ei tee, võib öelda, et kogu biokütuste tootumine kahe tuhande kahekümnendaks aastaks tuleb nendest teraviljadest, mida kasvatatakse nendel maa-aladel, mida oleks võinud toidu ja söödatoodete või viljade kasuta-, tootmiseks kasutada. ning ning siin on väga palju olulisi teemasid, mida tuleb rõhutada ning ma tahan, et siia oleks minu ettepanekud sisse pandud. vedelad taastuvkütused, mida tehakse mm, tärkliserikkadest põllukultuuridest ning see kõik võib viia selle kümne protsendi saamine, mida meie tegelikult leiame, et see võiks olla kolm protsenti. ning biokütused võiksid olla lubatud lennunduses, samuti võiks toetada ähm, biokütuste, ähm, täiustatud biokütuste kasutuselevõttu. peab võtma kasutusele see, biokütuste toetused peavad äh, lõppema sest biokütuste kasutuselevõtt äh, ei vii selleni, et me CO äh, kahe heidet vähendame ning see moonutab meie äh, toidu ja söödakultuuride kasvatamist. proua Foster, palun. aitäh kui meil oli esialgne arutelu sel teemal, siis äh, ma olin täiesti nõus sellega, et meie transpordikomisjonid üritame leida parimaid mooduseid, kuidas biokütuseid kasutada ja kuid selles äh, raportis on väga raske aru saada, see info on kõige selle kohta, kui palju on neid hektareid, mida kasutame biokütuseks ja kui me, kuidas selle kõigega kooskõlas olla ning see direktiiv, mis puudutab maakasutust, aga tegelikult ju ta seda ei ole, sest tegelikult see direktiiv liigub hoopis teises suunas talumehed on tegelikult juba kooskõlas seadustega, sest nad on juba teiste direktiividega kooskõlas ning see ei puuduta üldse midagi sellest, mida meie siin komisjonis teeme. mõistagi peavad nad olema erinevate eeskirjadega kooskõlas, millest räägitakse keskkonnakomisjonis, kuid põhiküsimus on siin selles, see on justkui nagu õunapirukas me teame, et väga paljud inimesed on lennunduses väga palju investeerinud äh, selleks, äh, et äh, olukord muutuks, kui me vaatame teaduslikku olukorda siin komisjonis, kus me peame ju tegelikult kontrollime, kui me vaatame neid eesmärke ja piirmäära, siis kõik on täiesti naeruväärne. tegelikult oleme me komisjoni töötajate kätes ning mm, kes panevad paika erinevaid reegleid ja eeskirju ja ma ei tea, kas me saame üldse nendega kunagi kooskõlas olla. ning ma rääkisin sellest juba esialgse arutelu juures. mina ei ole teadlane, kuid mul jääb mulje, et see, kuidas biokütuseid edendatakse, ning räägitakse sellest Euroopa rohelisest agendast, siis see võib viia selleni, et meil lõpuks ei ole enam toidukultuure sest meie tegelikult äh, lihtsalt äh, säilitame sellise ähm, hea näo, sest me käime oma rohelise agenda järgi. Te võite mind süüdistada siin äh, Äh, iroonilisuses, kuid, äh, et või et ma olen küüniline, kuid ma ei pea mitte kõik, ju kõigega nõus olema. ning ma tõesti ei tea, kas ma hääletan selle poolt või vastu, kuid meil on siin me tahaksime mõistagi transpordi alal kontrolli hoida, kuid jah, tõesti, see käib tegelikult äh, üle mõistuse, kui see, kuidas direktiive ja selgitusi on koostatud äh, ja tegelikult peab olema magistrikaard, äh, doktorikraad, kraad selleks, et mõista, mis siin üldse kirjas on. Pole õrna aimugi, mis sellest hääletamisest välja tuleb, kuid keskkonnakomisjon siis lõpuks otsustab, kas neile meeldib see, mis meie otsustasime või mitte, aitäh kas teil on protseduuriline küsimus, härra Taylor? jah, aitäh. ma tahtsin ütelda proua Fosterile, et ma ei leia, et roheline agenda nõjatub kuidagi näljastele inimestele. proua Foster ütleb mitmetes fraktsioonides on siin väga palju inimesi ja me räägime ka rohelistest teemadest, meil ei ole selleks ju roheliste fraktsiooni vaja, et seda teha. härra Penna nüüd, palun aitäh, Brian! vabandugest, et ma nüüd siin natuke hiljaks jäin selleks aruteluks, sest ma üritasin meie hääletusnimekirja paika panna selles väga olulises küsimuses, mul läks sellega aega poolteist tundi ning ma pean ütlema, et mul on see doktorikraad olemas, mida mainis siin Jackie, mida ta soovis, et tal oleks. ja ma pean ütlema, et mina olen veel teadusprojektide eesotsas senimaani ja see on äh, süsiniku äh, jalajälje äh, teema toidukultuuridele ning maakasutus on üks teema, mida me ka teadusprojektis uurime ning me vaatame läbi erinevaid mudeleid ning aussõna, peab ütlema, et see moodus, kuidas maakasutus on kaudselt muutunud, see tundub olevat vältimatu, kui me vaatame ligi õiguslikku teksti, mis lõpuks koostatakse, kui see läheb äh, trialoogile ja täiskogule. kuid äh, kõik teadlased, keda mina tunnen, kes töötavad äh, selle kallal, ütlevad, et see ei ole veel õigusaktina valmis, ta ei ole veel see teema on muutuv igal aastal, seda uuritakse, teadlased on selle kallal töös, nii et äh, me saame nüüd siis valida kaks võimalust. me võime ju hääletada millegi üle, mis tegelikult ei ole küps ja siis see jääb seisma kümneks aastaks või siis me võime valida teise tee ning võtta sellise paindliku lähenemise, aga kui me võtame paindliku lähenemise ja seda te teksti muudetakse tänu populistlikele kampaaniatele, siis see ei baseeru teaduslikul analüüsil ning arutelu siiamaani siin kojas on olnud täiesti ebaloogiline, irratsionaalne ega mm, see ei ole tegelikult baseerunud üldse teaduslikel aruteludel. kuid see on minu seisukoht ning vähim kahju, mis me saame teha on siis see, et me öö, oleme nõus selle teemaga, kuid oleme paindlikud. raske on ju ütelda, mis see parim lahendus on, sest tegelikult oma eesmärki praegu see õigusakt ei täida taastuvenergia eesmärgid, kas see peab olema viis protsenti, ei, see ei peaks olema viis protsenti, me juba praegu toodame üle seitsme protsendi esimese põlvkonna biokütuseid Ühendkuningriigis kui me paneme selle viie protsendini või nagu öeldi, ütlesin kolleeg Taylor, et see peaks olema kolm protsenti, siis me hakkame järgmis-, siis me oleme viimased kümme aastat öö, äh, üritanud stimuleerida erasektorit, et nad äh, biokütuseid äh, toodaksid nüüd, aga kui me suunda muudame, siis kõik muutub naeruväärseks ja järgmine kord, kui me tahame, et erasektor meie äh, Äh, julgustusele, äh, julgustustega kaasa läheksid, siis nad saadavad meid lihtsalt metsa nii et kui me oleme juba praegu saavutanud üle viie protsendise määra, siis, siis ei ole mõtet seda praegu piirata viie protsendiga. Eh, tehnoloogianeutraalsed eh, süsteemid võiks olla ju kasutusele võetud, ehm, kuid praegu seda ettepanekut meil ei ole, seega meil peaksid, oleksid, peaksid olema teise põlvkonna biokütuste jaoks piirmäärad olemas. võib-olla see on väga madal, kahekümne, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks võib-olla nad ei saa eriti palju toodetud eh, üle, üle ühe protsendi Nemad on meie tulevik kuid nii, nagu praegu tehnoloogiad arenevad, ja me näeme siin neid esimesi märke sellistest öö, äh, tööstuslikest öö, äh, põldudest öö, siis kõik see ju tegelikult sõltub kordajatest. kui me paneme kahe koma viie protsendilise eesmärgi paika teise põlvkonna biokütustele ning võtame kasutusele neljakordse kordaja, siis see kõik, siis see on ju tegelikult ju lõppkokkuvõttes kümme protsenti, mis tegelikult võtab ära kõik, mis on jäänud esimese põlvkonna biokütustele, seega me peaksime olema ettevaatlikud, mitte hääletama kahte erinevat asja, mis on tegelikult alternatiivid ja kui me need kokku paneme, siis nad koos moodustavad sellise absurdse poliitikameetme. ma olen sa, ma arvan, Brian, ma näen, et sa tahad, et ma lõpetaksin, ma võiksin sel teemal juba poolteist tundi veel rääkida, kuid ma ei hakka seda tegema, aitäh. aitäh, meile kõigile oleks äärmiselt kurnav härra Borissov Rahvapartei nimel ja siis härra Kramer. ja siis oleks hea lõpetada ka kõnevoor. aitäh, vabandage, et äh, hilinesin nüüd, meil oli Bulgaaria põllumeeste suur äh, külastusgrupp äh, ja seetõttu äh, hilinesin. me ei saa midagi äh, seadusandlusse sisse panna, mida ei ole tõestatud äh, kuid äh, me peame leidma praegu kompromissi ning peame selle teemaga veel edasi töötama. nüüd, äh, mis äh, puudutab et kordaja faktoreid, see ükskõik, milline see kordaja on, kas kaks või neli, siis see ei muuda seda põhimõtet, nii et minu arust see ei ole hea mõte et me peame tulema kokkuleppele, seetõttu oleme pakkunud kaks protsenti ja viimane teema, millega me ei saa nõustuda, see on kuus koma viis protsenti, mis on selleks piiranguks. praegu on meil ligi viis protsenti ja nüüd me peame piirmäära eh, seadma veidi üles või allapoole sellest kui meil on kuus koma viis protsenti selleks äh, piirmääraks, äh, siis saame ILAK-i ning äh, selle kordaja faktori põhimõttega kaasa minna, nii et et olgu meil siis kuus koma viis protsenti kompromissis või siis me hääletame vastu, aitäh. aitäh, härra Kramer me oleme sellest teemast rääkinud ka kümme aastat tagasi. ja siis öeldi, et see, kuidas põllupidajad praegu toimetavad, see näitab meile seda, mis hakkab toimuma tulevikus, et kuida-, mida kasvatatakse ja ma arvan, et äh, biokütuste suurema kasutamise tõttu küll keegi rohkem nälga surema ei hakka see kakskümmend, kahekümne protsendi määr, äh, see tähendab siis metsade maharaiumist, kuid ma ei tea ühtegi poliitikut, kes ütleks, et hakkame kõiki vihmametsi äh, maha raiuma. ja kus on meil nüüd see tagatis, et kas tegemist on esimese, teise või kolmanda põlvkonnaga biokütustega ja et ei toimu vihmametsade maharaiumist eh, siiski toidetakse enam autosid kui inimesi, tundub, ja selles ongi probleem. aitäh, härra Andreas Piivsak, palun. jaa, thank you um,. I realize that the discussion aitäh, ma mõistan, et eh, see eh, arutelu hakkab õige kuumaks minema ja siin on päris palju ka segadust numbrite ja kättesaadavuse ning äh, piirmäärade osas. ja tahaksin lühidalt selgitada, miks me viie protsendi lisa välja pakkusime ja miks me leidsime, ähm, miks äh, mõned äh, leiavad, et kaudse maa kasutamise teema ei ole äh, vastav praeguse teaduse edusammudele. ja meil on vaja väga kindlakäelist äh, lähenemist, mis ei ähm, sõltu mingitest äh, arvutustest ja seetõttu me pakkusime välja selle viieprotsendilise piirmäära. nii et eelkõige on siin tegemist see kaudse maakasutuse teemaga ja seetõttu see viie protsendi äh, määr on kõige kindlam ja kõige tõhusam äh, viis kaudse maakasutuse heitmeid vähendada. nüüd äh, erinevate variantide panus kümne protsendi eesmärgini jõudmisel. kui me usume, et liikmesriikide raportides ning taastuvenergia kasutamise plaanides saame selge sõnumi. niipea kui äh, äh, taastuvenergia hakkab relli, rolli mängima ka pärast kaks tuhat, kahe tuhande kahekümnendat aastat ja seda tegelikult ka juba selgitati. ja kui me nüüd hakkame neid motivaatoreid muutma, lisama, siis neid variante lisandub veelgi liikmesriigid ootasid äh, poolteist äh, protsenti sellest kümnest protsendist, mis tuleks äh, siis kaasaegsematest biokütustest ja siis ligi viis protsenti ka maanteetranspordis ja kui me selle nüüd kõik kokku võtame, siis meil on pea kolmandik, mis tuleb alternatiivsetest variantidest ja komisjoni järeldus on, kui meil on piirmäär, mis on lähemal seitsmele protsendile, siis see tegelikult ähm, kaudse maakasutuse teemat ei mõjuta. ja me leiame, et äh, kaudse maakasutuse heitmed on liialt äh, tähtsa osakaaluga äh, olgu siis tegemist viiekümne viie või neljakümne viie grammiga kaudse maakasutuse aspekt on liialt tähtis, et mitte seda arvesse võtta. ja me soovime kindlasti homseks hääletuseks palju edu. aitäh, Sabine, kas soovid midagi lisada? aitäh, ma tahaksin tänada variraportööre kõigist äh, fraktsioonidest konstruktiivse lähenemise eest äh, sellele keerukale äh, raportile. kindlasti ei ole praegune olukord vastuvõetav ja seetõttu mina toetaksin viieprotsendilist piirmäära, kuid me võime mõelda, kuidas Rahvaparteis ALDE-s Äh, seda serveerida, et seda neile vastuvõetavamaks teha, et nad saaksid pigem poolt, mitte vastu hääletada, nii et selle konkreetse ähm, kaudse maakasutuse teema tagajärgede küsimuse võib veel tõstatada. aitäh! nagu öeldud, homme on meie komisjonis äh, hääletus ja kümnendal juulil keskkonnakomisjonis on hääletus. nüüd järgmine keskkonnakomisjoni äh, arvamus. Äh, ja alati hämmastab mind see, kuivõrd palju meil on neid keskkonnavaldkonda puudutavaid arvamusi ja see on teatavate riiklike eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta on see direktiiv. härra Kuskeri, palun. Eh, aitäh. üldiselt nagu eh, esimees ütles, ei ole see eh, vastuoluline direktiiv see direktiiv äh, vajab äh, kohandamist. Äh, siin on uus juriidiline, tehniline kontekst. Need muudatusettepanekud peaksid puudutama menetlusi ja keskkonnamõju hindamist, samuti ebajärjepidevust hindamisprotsessis raportöörina ma nõustun nende muudatuste ettepanekutega, kuigi ma leian, et on endiselt mõned aspektid siin direktiivis, mida saaks parandada siin komisjonis olen esitanud ka mõned muudatusettepanekud sellele direktiivile ja oleme neid ka detailsemat, detailsemalt teistel koosolekutel arutanud. me oleme saanud äh, kuuskümmend kaheksa muudatusettepanekut meil ei ole selle arvamusega probleeme, nagu ma juba ütlesin, mõne, enamik nendest muudatusettepanekutest liiguvad samas suunas. ehk siis mõned nendest, enamus nendest ei ole vastu, käivad üksteisele. ja samas mõned äh, liiguvad ka komisjoni ettepaneku vastu ja teised, äh, eriti just turismi kaasamine sellesse arvamusse, see puudutab äh, piiriüleseid projekte ja kliimamuutusi. meil on vaja kompromissi kompromisse mina, ma esitasin koos äh, Roheliste fraktsiooniga selleks, et äh, liikmesriikidel oleks äh, enam volitusi koostöö tegemiseks. ideaalne oleks, kui kompromiss kiidetaks heaks liikmete enamuse poolt. tähtis on, et liikmesriikidel oleks teatud motivaatoreid selliste ühiste mõjuhinnangute koostamiseks, kuid ma saan muidugi ka aru, et mõned liikmed leiavad, et see on pigem piirav meede. ma ise hindan kõrgelt seda avatud mõttevahetust, mis meil on olnud Need muudatusettepanekud olid pigem positiivsed. ja jään ootama homset hääletuse tulemust selle arvamuse kohta ja tahaksin tänada kõiki panuse eest sellesse, selle arvamuse koostamisse. aitäh, härra Komatsakos, palun. Eh, aitäh, esimees. nii et meil on siis eh, arvamus, mis oleks pidanud olema palju lihtsam, et meil ei oleks nii palju muudatusettepanekuid, mida meil praegu on kuuskümmend kaheksa. muudatusettepanekud, äh, mida me kõik ei saa toetada, sest äh, nad äh, muudaksid seda direktiivi niimoodi, et see enam ei parandaks nõrku kohti, kuid nende erinevate muudatusettepanekutega, ainult osadega nendest äh, tuuakse isegi esile uusi probleeme. nii et ähm, enamik nendest äh, rakendusala laiendavad äh, ja lä-, ja mõned neist lähevad veelgi kaugemale. et eesmärgiks on siiski parandada praegust olukorda, kuid me ei liigu edasi sellisel kuid me liigume edasi niimoodi, et loome hoopiski lisaprobleeme. komisjoni muudatusettepanekud nõuavad keskkonnamõju hinnangut, selliseid, selliste teema, projektide puhul, millel on keskkonnamõju. nii et me peaksime selle kõik taandama siiski mõistlikkusele ning äh, vaatama, mida see, mm, mis kaasneb selle mõjuhinnanguga, kes selle läbi viib. Äh, ja siis viis, seitse ja kümme muudatusettepanekutes, äh, nendest me võime küll loobuda ja mõned välja pakutud teemad, milles me ei ole nõustunud. seal tõepoolest ei ole muudatusettepanekuid vaja, nii et me peame nõustuma teatud äh, teemades, teatud muudatusettepanekutega, seitsekümmend üks äh, näiteks, äh, see, mille esitas härra Kreemer, sest see muudab kogu selle direktiivi ulatuse palju selgemaks ähm, ich kann gleich bei dem anknüpfen was herr koumoutsakis als letztes gesagt hat. suur tänu teile mis puudutab muudatusettepanekuid seitsekümmend, siis meie arvamus on sama, komisjoni ettepanek on parem. loomulikult soovime rääkida piiriülestest projektidest ning soovime, et neid ei lükataks edasi. kuid Euroopa Komisjon seda juba korra on öelnud, mõnikord peaks olema võimalik kolm kuud edasi lükata, see ei ole ometi lõputult ja siis on, eriti siis, kui on olemas head põhjused seitse ja kümme on need muudatusettepanekud, mis mulle väga ei meeldi, nüüd aga menetlusest üldiselt. koordineerimismeetod on väga hea, koordineerima peab võimalikult palju, mulle tundub, et on väga hea ka see, et meil on ühiskalender ma arvan, meie fraktsiooni arvates, et ei ole hea, kui aina alati on sama institutsiooniga tegemist, on väga hea, kui mitmed konst-, mitmed institutsioonid omavahel koostööd teevad, hea koordineerimine peaks olema võimalik. ning eh, mõned liikmesriigid, näiteks minu kodumaa, eh, ütlevad, et väga hea, kui meil on ühine ajakava, aga see tähendab seda, et meil on vaja ühtset Euroopa harmoneerimist, sest äh, vastasel korral me ei suuda eh, keskkonnahinnangutega adekvaatselt tegeleda. kui tehakse eh, nimekiri erinevatest eh, elementidest, mida peab arvesse võtma, siis see võib muutuda keeruliseks. võib-olla ei ole see nimekiri kunagi täielik või täiuslik, peab arvesse võtma kõige vajalikumad. et oleks selge, mida iga juhtumi puhul kõige rohkem vaja läheks. keskkonnamõju hinnangud peavad olema lihtsad, see puudutab ka siis äh, krediteeri-, akrediteeringu saanud äh, eksperte. mineviku kogemustele põhen-, põhinedes võib öelda, et äh, eksperdid võivad äh, töötada äh, projekti arendamises, äh, samuti võivad seda teha valitsuse esindajad, ekspert ei pea olema tingimata olema see, kes on akrediteeringu saanud kui mm, kompeti-, kompetentne ekspert. me ei tohi seda asja lihtsalt liiga keeruliseks ajada, mis puudutab aga kompromissmuudatusettepanekuid, millega me ei ole nõus see puudutab muudatusettepanekut kolmkümmend kaheksa. me selgitame, miks me ei saa, me esitasime ise muudatusettepaneku, miks, selgitamaks, miks me ei saa muudatusettepanekuga nõus olla. idee võib olla hea, kuid minu meelest ei ole see väga hästi esitatud. härra Kraamer, palun. kõigepealt suur tänu äh, raportöörile, suur tänu variraportööridele, me tegime väga konstruktiivset koostööd ja jõudsime kompromissmuudatusettepanekuteni. nüüd, mis puudutab müra, eriti just raudtee ja maanteetransporti puudutavat müra, siis me jõudsime esialgse kokkuleppeni, kuid praegusel hetkel on selles osas tekkinud kõhklusi. me peame kasutama sama, samu normatiive, mis eksisteerivad juba liikmesriigis kuid samas andmete analüüs peab toimuma piiriüleselt, sest ei ole mingit mõtet sellel, et eh, kui ühel pool piiri on eh, näiteks kasutusel olevad põllumaad, teisel pool on Natura kaks tuhat, neisse ei saa sarnaselt eh, suhtuda, võtame näiteks Hispaania kui seal läbi, läbi Pürenede eh, viiakse, ehitatakse kiirtee ja prantslased ütlevad, et see pole sugugi suur tee, see on lihtsalt selline väike eh, kohaliku tähtsuse teekene. kui me oleksime mõlemal pool teinud eh, sarnase mõjuhinnangu, siis oleks tulemused olnud märkimisväärselt paremad, seda teed poleks ehitatud või oleks ehitatud ta paremini. selliseid asju ei tohi lubada. on selliseid piirkondi, mis on kaitse all ja me ei saa olukorda käsitleda mõlemal pool piiri ühtemoodi. me peame otsima positiivseid tulemusi ja alles siis projekti esitama, see, me peaksime, see aitaks meil kiiremini edasi liikuda, mitte aeglasemalt. ning viimane punkt miks ma siin niimoodi erutun, me olime Gran Canarias äh, ja me nägime seal suurepärast imekaunist äh, äh, sadamat, milles on miljoneid eurosid investeeringuid ja siiani pole siia sellesse sadamasse ükski laev randunud, miks, sest seal on tohutu tuul kogu aeg. see on tõeline katastroof Euroopa Liidu ja Hispaania jaoks. esi-, ehitati selline sadam, kuhu laevad ei saagi sisse sõita kas meil on tõesti nii palju raha, et me saame ehitada selliseid äh, sadamaid, selliseid projekte arendada? me, me peame väga ettevaatlikud olema piiriüleste projektidega, mõlemad osad, äh, pooled peavad positiivse keskkonnamõju hinnangu koostama. see puudutab ka äh, maanteede ehitamist, kui ühel pool investeeritakse halvasti, siis äh, tuleb see äh, osapool, äh, peab see osapool trahvi maksma. ei ole vaja lisatrahve. kui need trahvid määratakse, siis mõlemale osapoolele. kui on tegu üle-euroopalise protsessiga, siis see peab ka niimoodi toimima. me peame mõtlema pikalt järele, enne kui me sellistele projektidele loa, tegutsemisloa anname. suur tänu, proua Foster meie leiame, et, et mõjuhinnangu protsessid on üldiselt positiivsed. meie me leiame, et mis puudutab väikseid projekte, siis ei ole mõistlik seda teed mööda edasi minna. kõik kohalike omavalitsuste esindajad, keda meie, mina tean, Äh, tegutsevad väga tõsiselt äh, sellega, kuidas, äh, kuidas ähm, kohalikud projektid edasi arenevad. kokkuvõttes ei ole mõtet hakata projekte kokku kuhtama, see kõik oleks väga kulukas ja kellelgi ei oleks sellest kasu. ning küsimus on ka selles, kuidas me kaasame erasektoreid, sest nemad oleks äh, just nimelt need, kes, äh, kes äh, sellist, selliste küsimustega otseselt tegelema hakkavad. üldiselt me niisiis ei leia, et see oleks õige suunaline areng. meil on olemas juba tehnilised eksperdid liikmesriikides ja nüüd tahaks keegi neid akrediteerida mis tähendab seda, et äh, peab kriteeriumid äh, muutma nende inimeste jaoks, kes on täiesti tublid äh, tehnilised eksperdid. see muudab asja aina keerulisemaks. ja kui me vaatame nüüd seda me nii et eh, eh, näiteks, mis puudutab ka koondsüsteeme, siis ka nende puhul tuleb olla paindlik, kui paindlik ei ole, siis ei ole võimalik tööd eh, ka üldse algust teha, projektiga algust teha. me ei toeta seda homme. mõned osad sellest ei ole halvad, aga üldiselt tähendab see suuremat sekkumist ja kokkuvõttes see tähendab seda, et mingisuguseid projekte läbi viia ei saagi. see muutub kõik nii piiravaks, et keegi ei saagi üldse võim-, midagi tegema hakata nii et meie poolt sellele pole homseks toetust loota. suur tänu. ma äh,, proua Aiala Sender. kõik see, mis puudutab mõjuhinnanguid, eriti keskkonnamõju, mõjuhinnanguid, siis me rääkisime sellest ka juba finantsmäärustiku raames, me oleme selle äh, välja toonud, see tähendab seda, et meil on vaja eelnevat äh, avalikku äh, konsultatsiooni, see peab olema hästi põhjendatud, et seda ei saaks kasutada ähm, äh, pidurina infrastruktuuride väljaarendamisel. näiteks siin räägiti siin Püreneid läbivatest äh, kiirteest, siis see ei ole eriti seotud kahepoolsetest äh, mõjuhinnangu raportitest, see puudutab muude huvidega. probleem on lepingus, mis ütleb, et eh, peab olema Euroopa Liidu poolne eh, leping, et see juba on olemas, peab olema ka juba, peab olema ka leping eh, ehm, nende liikmesriikide poolt, kes, kus taristu välja ehitatakse ja mis puudutab Püreneede piirkonda, siis nõusolekut ei saavutataks ju, kui te räägiksite näiteks Toulouse'i töötajatega, siis te teaksite, et need, kes on äh, Pürenee üleste äh, infrastruktuuride väljaehitamist, siis pole need mitte töölised töötajad, äh, vaid need, kes kes elavad Bordeaux's või Toulouse'is, kellel on suvilad Püreneedes, kes soovivad, et neid ei häiritaks nendes suvilates. nii et minu jaoks on väga oluline see, et Need mõju, nendel mõjuhinnangutel oleks algusest peale ähm, hästi korraldatud avalik äh, äh, konsultatsiooni korraldamine, et äh, sellest ei vaadataks mööda ja see ei aitaks teiste riikide arengut kuidagi sellega takistada. kas te soovisite uuesti midagi lisada? palun lühidalt. ma tahaksin öelda härra Kramerile, et loomulikult me oleme piiriülese koostöö poolt. ma ei soovinud sugugi, et minust, äh, mind valesti mõistetaks ning ühtlasi unustasin ma tänada raportööri, vabandust. härra Ampat siis komisjonilt. Yes, thank you, chairman, I will be quiet suur tänu, ma räägin väga lühidalt. kui ma siin viimane kord olin, siis äh, ma rõhutasin, et meil on väga hea meel selle üle, et raportöör toetab komisjoni ettepanekuid ning äh, enamus muudatusettepanekutest liiguvad ka selles suunas. esimene kommentaar oleks mul see, et muudatusettepanekud, mis puudutab mõningate mehhanismide lahjendamist, äh, puudutab see näiteks koondsüsteeme ja muud sellist, mis on kohustuslikud, mitte vabatahtlikud, ei ole meie poolt väga soositud, eriti võttes arvesse äh, kümmet tee küsimust, sest kui sest algusest peale peaks kõik asjast osapooled peaksid välja töötama kõikvõimalikud alternatiivid ja projekti võimalikud tagajärjed ja mõjud. lisaks sellele IEA ja ja samuti ka Natura kahe tuhande puhul peab ütlema, et äh, äh, nende, et, äh, et neid mõlemaid peab arvesse võtma eri, igasuguste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel. meil on mure mõningate muudatusettepanekute pärast, mis puudutab sotsiaalmajanduslikke mõjuhinnanguid selle direktiivi all. loomulikult see mõte tundub väga mõistlik olevat, kuid see tähendab ka olemasolevate hinnangute eh, muutmist, see tähendab ka õigusliku aluse muutmist. Eh, kui me laiendame selle sotsiaalse ja majandusliku hinnangu peale, selleks on vaja teist õiguslikku alust. kui asi puudutab eh, elanikkonna, mõju elanikkonna tervisele näiteks, siis see, see, see on hoopis teine küsimus. ning mis puudutab nüüd piiriüleseid projekte, siis on olemas juba Euroopa Liidu poolt ratifitseeritud konventsioon, mis võimaldab liikmesriikidel koordineerida oma tegevust äh, piiriüleste projektide väljaarendamisel ning äh, samuti ka integreeritud äh, hinnangute koostamist, kuid kõik liikmesriigid peaks omaenda hinnangusüsteemi välja töötama. alati on oluline Eh, eh, riik, liikmesriikide pädevuse juurde kindlaks jääda well,? palun rääkige lühidalt. jah, komisjonile, te ütlete, et, et see on piiriülene mõjuhinnang, aga milline oleks otsuste langetus hierarhia kuidas otsuseid langestataks, kui tekiks konflikt, kes otsustaks? kas eh, Euroopa mõjuhinnang eh, oleks eh, olulisem või, või, või seda võetakse pare-, täht-, peetakse tähtsamaks kui liikmesriigi mõjuhinnangut? siin on kaks erinevat olukorda. näiteks kui te kavatsete välja töötada tuumajaama ühes liikmesriigis ning teine, seda võib mõjutada ka teist liikmesriiki nii et see liikmesriigis tuumajaama töö, välja töötab, saab ainult üksi, üksi öö, ähm, otsuse langetada. kuid öö, äh, samas see, millest teie räägite, on ähm, asjaga seotud mitmed liikmesriigid, sest öö, äh, äh, sest see, see maantee või kiirtee ehitatakse mõlemasse liikmesriiki, sellisel juhul tuleb kindlaks teha, et projekt ehitatakse või et see projekt arendatakse välja. meie oma direktiiviga üritame teha, et eh, harmoneeritakse erinevaid nõudmisi, näiteks avaliku konsultatsiooni läbiviimiseks, eh, avaliku küsitluse eh, läbiviimine mõnes riigis võib töötada kaks, toimida kahekümne päeva, teise kolmekümne, kolmandas neljakümne päeva jooksul. meie ütleme, et kolmkümmend päeva miinimum, nelikümmend päeva maksimum. see kõik on väga oluline ja meil peavad olema võimelised või võrdsed tegutsemisvõimalused. kui keegi soovib äh, projekti vastu võtta, siis äh, alati on äh, suveräänne valitsus see, kes langetab otsuseid ja ta pöördub ka teise riigi valitsuse poole, kokkuvõttes on mõlema liikmesriigi valitsused need, kes lõpliku otsuse langetavad, võttes arvesse Euroopa Liidu seaduseid ja liikmesriigi seaduseid Eh, sest võib olla ka olulisi eh, seadusi liikmesriigi tasandil, mida tuleb arvesse võtta protsessi läbiviimiseks, aitäh. härra Kutšeri, kas te soovite veel lisada midagi? aitäh, esimees. nagu te näete, siis arutelu oli äärmiselt huvitav meie eelmisel koosolekul, kui me rääkisime minu muudatusettepanekute tagamõttest, siis ma palusin, et kõik ütleksid, et kõik jääksid selle direktiivi esialgse versiooni juurde. mõistagi esitati siin muudatusettepanekuid, mis tegelikult ähm, natukene lahknevad ähm, arutletud teemadest kuid me peame ju ometi hindama ka sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnaväärtusi äh, nende ettepanekute juures. nagu ma sissejuhatuses juba ütlesin, siis me oleme komisjoni ettepanekuga nõus, me leiame, et arutelu ja läbiviidud töö mis meie ees on, oli, meil oli tegelikult palju ajalisi piiranguid, tegelikult arutelud olid väga viljakad ning me äh, Äh, saime esitada väga palju kasulikke muudatusettepanekuid ning ma ootan huviga homset hääletamist. ma arvan, et hääletamisel saame me kindlasti äh, selle läb-, äh, selle järel siis anda raporti Keskkonnakomisjonile. ma tänan variraportööre, kes olid, tegid väga head tööd, tänan ka kõiki liikmeid, kes oma panuseid arutelu panid. homme on hääletamine ütleb härra esimees, nagu ma ütlesin, ning siis äh, kümnendal juulil esitame me oma arvamuse äh, ENVI komisjonile. meil on rohkem muudatusettepanekuid ENVI äh, ettepanekute puhul kui transpordi õigusaktide puhul. nüüd aga järgmine punkt, Euroopa transporditehnoloogia strateegia edendamine Euroopa tulevase jätkusuutliku liikuvuse huvides. raportöör on Michael Kramer aitäh, kõigepealt äh, ma tahaksin tänada kõiki, meil on olnud väga hea arutelu ning äh, kompromissid on olnud väga head, milleni me jõudsime. me oleme, ma olen väga optimistlik, et me jõuame ühise seisukohani. tegelikult on ähm, siin see raport üsna hea, kuid siia on vaja viia sisse äh, mõningaid muudatusettepanekuid. koostöö oli väga hea, sest me jõudsime kompromissidele. tehnoloogia neutraalsuse tugevdamine. kui me vaatame nüüd tulemust, mitte seda tootmisprotsessi, mina tegelikult ise ei ole insener kuid põhiasi on see, et me peame olema väga selged, kui me tahame CO2 heidet ähm, äh, vähendada ning äh, eesmärgini peab jõudma parimal võimalikul moel ja selleks on vaja tehnoloogia neutraalsust. ma olen täiesti nõus ka sellega, et äh, ühiskondlikud aspektid ning ähm, Äh, muud aspektid tuleb olla siia kaasatud, ilm, sotsiaalne dumping on üks äärmiselt oluline teema. paari viimase aasta jooksul me oleme siin komisjonis rääkinud väga palju müratasemest ning parlamendis on suured muutused olnud, tundub, et kõik fraktsioonid võtavad neid aspekte nüüd arvesse ning mind üllatas see väga mind on väga palju kritiseeritud, sest ma ei ole võtnud piisavalt arvesse mürataset oma raportites. paar aastat tagasi ma oleksin saanud ainult uni-, unistada sellest. nüüd aga öeldakse, et ma ei ole piisavalt äh, kriitiline. ma mäletan Berliinis, kui omal ajal majad hakkasid värisema sellepärast vibratsiooni tõttu, kui näiteks möödus mõni rong. inimkäitumist on ju võimalik muuta, nii nagu ka tehnoloogilisi äh, aspekte saab ka arvesse võtta. teine küsimus on piiratud liikuvus, see on äärmiselt oluline küsimus, me peame andma puuetega inimestele võimaluse kasutada äh, avalikku infrastruktuuri nii palju kui võimalik, selles vallas saab väga palju teha, me saame neid aidata liikuda. kui nad näiteks ähm, ka puhkusele minekuks äh, tahavad kasutada äh, Äh, transporti, siis saab ju nende piletihindadele anda, anda soodustusi või midagi muud sellist ja minu arust on tulemused väga head ja ma ootan homset äh, hääletamist. rahvapartei nimel palun. härra Kumutsakos. ma esindan siin oma kolleegi, kes paraku ei saa kohal olla kui keegi peab teiste kõnesid ette lugema, siis see võtab väga kaua tavaliselt aega. härra Komutsakos ütleb, et me oleme jaganud oma prioriteete. me oleme esimesel arutusel, arutelul juba oma seisukohta e-, esitanud ning muudatusettepanekud on minu kolleegi puhul Rahvapartei poolt sellised, me peame äh, Eh, linna liikuvuse puhul eh, kasutama innovatsiooni, me peame võtma arvesse murataset ja tegema seda juba uute tehnoloogiate kontseptsioonide väljatöötamise alguses me peame välja töötama intelligentsed kommunikatsiooniteavitused ja tehnoloogiad. kasutajasõbralikkus eh, uute tehnoloogiate puhul on oluline. viiendaks, me peame intelligentseid transpordisüsteeme toetama. kuuendaks, tõhusus peab, tehnoloogia neutraalsus peab olema olemas ning VKE-de jaoks peab olema tugi ning broneeringu ja piletisüsteemid peavad olema tõhusamad. ma tänan kõiki, kes on raportöörile oma panuse andnud oma muudatusettepanekutega, tänan raportööri hea koostöö eest kompromisside väljatöötamisel, see on kõik. aitäh, härra Kumatsakos, ütleb esimees, ma olen väga tänulik. härra Liberatskit ei ole sotsiaaldemokraatide poolt, seega annan sõna tema kolleegile, kes saab äkki teha sama lühidalt. jah, aitäh, ütleb härra Ertug, mul on vaja kolm minutit. härra Liberatski ei saanud kohal olla ja ta palus minul oma seisukohta esitada. ennekõike ma tahaksin tänada raportööri hea töö eest ning ma tahaksin eriti tunnustada seda, et raportöör on pannud sotsiaalmõõtme siia sisse muudatusettepanekusse B, väga paljud muudatused on head selleks, et jõuda eh, tasakaalustatud omaalgatusliku eh, eh, raportini, mida edastada siis komisjonile tervitame seda, et VKE-dele on tehtud ettepanek olla rohkem kaasatud ning anda neile rohkem raha, rahastust. variraportöörina lisasin ma raportisse mitmed aspektid, kolm aspekti esimene, müratase ning vibratsioon, mis tuleb transpordist, see on äärmiselt öö, öö, oluline küsimus, mitte ainult trans-, raudtee puhul, vaid ka teiste valdkondade puhul, seega panin selle punkti siia sisse, see on muudatusettepanek nelikümmend kaks. teiseks me peame keskenduma teadusele ja raud-, võrgustike tehnoloogiate paremini välja töötamiseni selleks, et jõuda tõhusamate infrastruktuuride suu-, juurde. kolmandaks, Euroopa satelliitnavigatsioonsüsteemid nagu Galileo peaksid olema üks osa tõhusast ja intelligentsest transpordisektorist Euroopas. ma leian, et teaduse innovatsiooni jaoks on siin palju tegutsemisruumi, seega äh, Äh, Siks, äh, kuuskümmend kolm muudatusettepanek ka minu poolt. proua Pilbau, palun, libe-, ALDE poolt. suur tänu, kõigepealt ma sooviksin tänada härra Kraamerit tema kompromissmuudatuste ettepanekute eest, mis äh, võttis arvesse ka minu fraktsiooni poolt esitatud muudatusettepanekuid. sooviksin öelda, et nendes kompromissmuudatusettepanekutes äh, Äh, rõhutasime vajadust välja töötada strateegia, mis peaks olema täiesti selge kogu Euroopa tasandil. samuti tuleb transpordivoogusid paremini hallata, kasutades selleks äh, tehnoloogilisi abivahendeid ning äh, samuti tuleb arvesse võtta erinevaid sotsiaalseid aspekte, et ära hoida ähm, ebalojaalset konkurentsi ning samuti jätta kõrvale eh, selliseid ärimudeleid, mis on eh, ajast maha jäänud. see puudutab näiteks müra vähendamise küsimust, oleme sellega nõus, samuti ka vajadust toetada innovatsiooni, teadusuuringuid ning et eh, transpordi tavapärane kasutamine siirduks teistsuguste kasutusmeetodite poole erinevate modaalsusega transpordisüsteemi kasutusele võtmine peab olema integreeritud iseloomuga ning samuti ka eh, elektrooniline, see puudutab ka tarifitseerimist. ning samuti peab ütlema seda, et teadusuuringud ja innovatsioon peab tähendama ka erinevate tõkete vähendamist, et äh, Ähm, et kasutajate ligipääs oleks lihtsustatud, et, et süsteem oleks efektiivne. samuti sooviksin rõhutada vajadust mainida seda, et peame jõulisemalt välja töötama lahendusi äh, puuetega inimeste, liikumispuuetega inimeste aitamiseks, välja, peame välja töötama äh, taristud, mis oleks innovatiivse iseloomuga kogu Euroopa tasandil, et äh, äh, toetada inimesi, kellel on äh, liikumispuue. meil räägime sellest palju, kuid lahendusi Euroopa tasandil ei ole ning mis puudutab muudatusettepanekut kolmkümmend viis, siis seda me toetame, sest see kaasab kohalike omavalitsuste esindajaid Euroopa ähm, ähm, Euroopa kohaliku tasandi otsuste langetusprotsessi, samuti tahame rõhutada seda, et avalikud institutsioonid, institutsioonid peavad äh, häid tavasid juurutama eh, oma tegevuses, eh, sest eh, põhimõtteliselt ju otsuse langetamist, otsuste, positiivne otsuste langetamine algab kodust. härra Rüübik. Mr Rubiks on behalf of the GUI. palun kuue nimel. härra Rubiks. me leiame, et ettepanekud, mis esitati, neid me võime toetada ja leiame, et nad toovad endaga kaasa suurema selguse ning aitavad neid probleeme ka lahendada. nii et mina isiklikult toetaksin seda, mis kolleegid enne ütlesid, me hääletame poolt. komisjon. komisjon, proua Frederik. aitäh, härra esimees. aitäh, et mulle sõna, sõna andsite ja et saan osaleda teie arutelus innovatsioon on äh, üks äh, väga tähtis teema ka transpordisektoris. ma tahaksin äh, tänada kolleege siit komisjonist ning ka regionaalasjade komisjonist. ühtse innovaatilise transpordipoliitika väljaarendamine on meie ühine eesmärk ja kindlasti vastab sellele sellele eesmärgile ka äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend. me leiame, et äh, praegused eelarveeraldised komisjoni poolt äh, lähtuvad otseselt komisjoni valgest raamatust ja komisjon, teie komisjon seda otseselt ka toetas meie ees on endiselt äh, palju väljakutseid, äh, kuuekümneprotsendiline kasvuhoonegaaside, kasvuhoonegaasi heitmete vähendamine ja uued mobiilsuse kontseptsioonid linnapiirkondadele. kodanike vajaduste arvestamine eeldab ka suuri muudatusi äh, meie lähenemises kogu transpordisektorile ka üle-euroopaliste võrgustike puhul on innovatsioonile väga tähtis osa. me peaksime oma transpordisektorit eh, eh, veelgi enam toetama. praegu juba oleme me maailma areenil eh, transpordi valdkonnas esirinnas. peame tagama selle transpordisüsteem on endiselt Euroopa majanduse ja konkurentsivõime aluseks ja ainult algselt välja pakutud eelarvega on meil võimalik oma toetust sellele poliitilisele eesmärgile jätkata. meil on ainult niimoodi võimalik parimaid teadlasi toetada ning tagada ka kõige haavatavamate kasutajagruppide kaitse. suur tänu! Michael, anything you want? aitäh! Mihhail, kas on midagi, mida sa sooviksid veel lisada? aitäh, tahaksin kõigepealt äh, kõiki kõnelejaid tänada. algselt äh, ma ei äh, käsitlenud kõiki teemasid, aga nüüd on meil selge pilt kogu sellest raportist ja ma arvan, et koostöö saab olema hea. ja sellega me oleme jõudnud komisjoni päevakorraga lõpule nüüd koordinaatorite koosolek viie minuti pärast, aitäh!